Euh, je suggère que, que nous reprenions nos travaux. jätkame oma töödega ja kui need liikmed, kelle küsimusi me arutame, on kohal, siis proua Turunen on igastahes kohal. Allah j'ai pas le choix. Bien. Euh, je crois que nous allons pouvoir. Euh... ma usun, et nüüd me võime alustada. ja jätkame siis tööga. ja me jõuame nüüd punktini seitseteist. ja tegemist on esimese arvamuse vahetusega, kus on kohal ka eksperdid ja meie partnerite esindajad ning see arutelu, arutelu puudutab proua Emily Turuneni raportit, tegemist on omaalgatusliku raportiga. ja raporti pealkirjaks on noorte juurdepääsu parandamine tööturule ning praktikantide ja internide staatuse edendamine. esmalt ma annan sõna raportöörile mõneks minutiks sissejuhatavaks äh, sõnavõtuks ning seejärel saavad sõna ka meie külalised. ja tak äh, for ordet Velkommen til den her høring om unge. suur aitäh ja tere tulemast äh, siis äh, täna pärastlõunasele kuulamisele, mis käsitleb noorte juurdepääsu parandamist tööturule. Nende koolitust, nende kaasatust, nende tõrjutust tööturult. ma usun, et me kõik oleme veendunud selles, et äh, tegemist on tõsise väljakutsega üle viie koma viie miljoni noore, kes on alla kahekümne viie aastased, on praegu töötud. puudu on samuti praktikantide kohtadest. ja tihtilugu kuritarvitatakse neid noori praktikante, tegemist on nende töö varastamisega. me teame, et tihti noored väljuvad äh, haridussüsteemist ilma, et neil oleks mingi konkreetne koolitus lõpetatud. ja siin tekibki küsimus, et miks noored on niimoodi tõrjutud, kas nad ei ole piisavalt paindlikud, me aga teame, et probleem on olemas, tegemist on väga keeruka küsimusega, ka psüühiline äh, aspekt on tähtis ja ma leian, et Euroopa Liidu poolt on suureks veaks, et me oleme siiani leppinud taolise tõrjutusega. see väljakutse nõuab meiepoolset tegutsemist, poliitilise vastutuse võtmist, samuti peavad muidugi ka liikmesriigid siin oma vastutust kandma. ma ei tahakski praegu rohkem midagi lisada. ma arvan, et võib-olla kuulaksime pigem ära meie eksperdid, tegemist on tõesti äärmiselt äh, väljapaistvate ülikoolide ja sotsiaalpartnerite esindajatega, tegemist on äh, siin ka noortega ning nemad äh, siis annavad meile ülevaate praegusest olukorrast ning ka lähitulevikust. enne aga tahaksin teid veel tänada kõiki kogu südamest, et siin olete. jah, suur tänu seega siis oleme me nüüd jõudnud meie tänase kuulamise esimese osani ja me kuulame nüüd ära meie eksperdid. ma tõesti kahetsen väga, et te olete nii kaugele tulnud, kuid tegelikult on teil ainult viis minutit äh, kõneaega igalühel, sest et meie sooviks on ikkagi, et kõik saaksid sõna ja esmalt saab sõna Giorgio Brunello, kes on Padova ülikooli professor ja teil on viis minutit aega. aitäh, Äh, mul on väga hea meel sellegi üle, et ma viis minutit saan. loomulikult ma tahaksin väga palju äh, rääkida, aga arvestades mulle antud aega, keskendun vaid mõnele asjale. millised on need struktuurilised probleemid, mis seisavad Euroopa noorte ees tööturul? kõigepealt, väga paljud inimesed lahkuvad koolist liiga vara äh, rohkem kui kümme protsenti inimesi ei käi koolis ega tööta mõnedes riikides on äh, paljudel noortel ajutised töökohad, nad ei saa koolitust ja tihtipeale on ka äh, noored liiga haritud. Äh, praeguses majanduslanguses on tööturule tulemine Äh, väga raske ja sellel võib olla äh, alaline mõju inimese sissetulekule, et võib tekkida nii-öelda kadunud põlvkonna efekt. vaadake näiteks, mis juhtus Jaapani, äh, Jaapanis üheksakümnendatel aastatel. veelgi muret tegi, tekitavam on see, et sellised majanduslangused suurendavad ajutiste töökohtade hulka. vaadake, mis toimub Rootsis, Soomes ja jällegi Jaapanis niisiis, poliitikad. kõige olulisem on hoida õpilasi koolis kauem. seda on kerge öelda, aga raske teha. aga majandus äh, teab seda, et palju parem on raha alguses kulutada. nii et, et kui me tahame, et inimesed koolis püsiksid, siis tuleb hakata juba laste haridusse investeerima. ning kui suurendada laste võimalusi head haridust saada, siis äh, suureneb ka võimalus, et nad pikemaks ajaks kooli jäävad. see on loomulikult pikaajaline poliitikal, poliitika. nüüd veel üks ettepanek äh, koolist lahkumise ea tõstmine. empiirilised tõendid näitavad, et kui kohustuslikku äh, kooliiga tõsta, siis äh, äh, puudus väheneb, niisiis äh, inimesed, kes on ebasoodsas olukorras, on, jäävad suurema tõenäosusega kooli edasi, kui neid sundida. loomulikult on olemas ka alternatiiv, inimeste sundimise asemel, mida on võib-olla raske teha, võiks proovida ka toetusi, nagu Ühendkuningriigis on tehtud. haridustoetus, mida Ühendkuningriikide valitsus maksab Äh, noortele täiskasvanutele selleks, et nad kooli edasi jääksid. tõendid viitavad sellele, et selline poliitika tõepoolest toimib. nüüd, kui me tahame, et noored inimesed koolis edasi käiksid, siis äh, peame silmas pidama seda, et seda on kergem teha, kui koolide õppekavad on mitmekesised, kui on näiteks ka kutseõpe, kui on kutsekoolid niisiis, äh, kui on olemas koolisüsteem, mis võimaldab äh, mitmekesistamist, äh, siis on neid inimesi, kes tahaksid koolist lahkuda, kuna see on liiga akadeemiline, siis on neid kergem seal hoida. niisiis, liigne akadeemilisus ei tule alati kasuks. ülikooliharidus. me teame, et majanduslanguse perioodil noored inimesed üri-, üritavad ülikoolides olla sellepärast et kui nad tulevad tööturule, siis seisavad nad silmitsi probleemidega, neid ootavad ajutised töökohad, madalad töötasud ning eh, oht muutuda kadunud põlvkonnaks, lihtsalt jäädagi nendele ajutistele töökohtadele niisiis me peame lubama inimestel ülikoolis käia ja majanduslanguse perioodil võib see mõnede jaoks raske olla, sellepärast et ülikoolis käimine nõuab raha niisiis, kui inimeste sissetulekud on väikesed, siis äh, võib äh, neil tekkida probleeme, nad võivad valel ajal koolist välja langeda. Ähm, väga kerge on öelda, et valitsus peaks rohkem raha kulutama, aga me teame, et ka valitsusel on äh, raskused Äh, maksutulud vähenevad, äh, riigi äh, rahakotile esitatakse palju nõudmisi ja kas me saame tõesti kulutada seda haridusele, kui valitsused tegelikult peavad tegema kärpeid igal pool. üks väga provokatiivne küsimus on selline, et kui kuna kõrgharidus on niivõrd kasulik, miks me ei peaks mõnes riigis sisse seadma jällegi õppemaksu, nii et, et need, kes suudaksid maksta, maksaksid rohkem ja kasutaksime neid vahendeid siis nende toetamiseks, kes maksta ei jõua. ja viimane asi, äh, koolituspoliitika loomulikult äh, aitab äh, töötuid noori, aga empiirilised tõendid viitavad sellele, et koolituspoliitikad ei äh, Äh, toimi nende jaoks, kellel seda abi kõige rohkem vaja oleks. selles osas on väga vähe erandeid. Äh, üks on USA töökohtade kursus ja Ühendkuningriigi nii-öelda New Deal noortele. aga äh, sellised tööprogrammid peaksid kaasa tooma ka sertifitseerimise, neil peaks olema tugev töökoha koolituse tre treening, nii et, et ja nüüd on minu aeg läbi. suur aitäh! aitäh selle suure distsipliini ülesnäitamise eest. nüüd äh, järgmine kõneleja Toomas Triig, kes on Müncheni ülikoolist, ega teil on viis minutit aega uh,? We, I will talk mainly about the apprenticeship system. mina räägin peamiselt äh, praktikasüsteemidest, internidest, sest Georg rääkis juba teistest Äh, tavaliselt on äh, riikides noorte tööpuudus suurem kui äh, tööpuuduse tase keskmiselt, aga erinevuseid on riikide vahel päris palju, mõningates riikides on noorte tööpuuduse tase palju väiksem kui teistes. ja kui võrrelda nüüd, võtta nüüd viis riiki, kus nagu näiteks Rootsis, Belgias, Ungaris, Ühendkuningriigis ja Taanis, kus noorte tööpuuduse tase on palju kõrgem kui keskmine tööpuudus, siis tuleb nentida, et nendes riikides on väga väike kutseõppetase, madal kutseõppetase ja riikides nagu Saksamaa, kus noorte tööpuuduse tase on väiksem, on praktikate korraldamise kvaliteet palju parem. seega võib teha järelduse, et praktikantide ja internide küsimus on tööpuuduse vähendamisel oluline. kui nüüd vaadata eriti just head Saksa olukorda, siis siin tuleks teha kaks kommentaari olemasoleva statistika kohta. kõigepealt, Saksamaal on kohustuslik kooliharidus kuni kaheksateistkümnenda eluaastani, seetõttu on võimatu jääda töö töötuks äh, nooremana kui kaheksateistaastasena ja kui vaadata noorte tööpuuduse taset alates äh, e-, elueast kakskümmend kaks kuni kakskümmend kolm, siis see suureneb dramaatiliselt. teiseks on ka palju võimalusi öö, äh, öö, omandada täiskohaga haridust, see on niinimetatud see lisahariduse programm ja see öö, hoiab noorte, noored eemale töötusest, aga otseselt ei tähenda see, et neil oleks võimalus äh, praktikatel äh, osaleda või saada isegi mingisugune kooli äh, lõpu diplom. ja ka viimase kriisi ajal paisus see üleminekusüsteem veelgi, inimesed jäid liiga kauaks kooli ja see tundub olevat võrdlemisi ebatõhus viis hoida inimesi eemal tööturgudest. oletame, et me soovime toetada tööandjaid, et nad huvituksid rohkem praktikantidest. siin tuleb esiteks ära märkida, et tundub, et suhteliselt keeruline on suurendada praktikantide arvu, sest sest äh, praktikantide osakaal äh, töötajatest üldse on üsna stabiilne, see kriisi ajal natukene küll väheneb ja headel aegadel natukene suureneb, aga üldiselt on, äh, tuleb öelda, et praktikantide osakaal öö, ei sõltu eriti palju valitsuse toetustest. Saksamaal on öö, läbi viidud paar projekti, millega on üritatud suurendada tööandjate teadlikkust öö, noorte inimeste töölevõtmisel praktikantidena ja peamiselt kukkusid need projektid läbi. seetõttu ma ei ole eriti kindel selles osas, et toetused tööandjatele oleks väga tõhusad, suurendamaks ettevõtjate huvi praktikantide vastu. kui huvi aga tõuseb tööandjate poolt, siis tuleb tunnistada, et toetused kehtivad eh, tööandjate puhul, kes soovivad praktikante, praktikantidega asendada eh, eh, oskustöölisi. ja selle tulemuseks on, et suurem osa praktikante pärast praktikaja lõppu tegelikult tööle edasi ei jää ja samuti saavad nad väga madala kvaliteetset koolitust, eriti riikides, kus ei ole sertifikaatide või kvaliteedikontrolli süsteemi. seetõttu on võimalik, et inimesed on paar aastat praktikal, aga siis nad kaotavad oma töö ja nad ei ole läbinud ja neil ei ole ka näidata mingisugust äh, kvaliteedisertifikaati praktikaaja kohta ja tõendeid on, et need inimesed kannatavad äh, alaliselt tööturgudel. seega siin ehitatakse ette veel teinegi äh, tõke ja ei ole näha, et sellest toetusest mingisugust positiivset mõju tuleneks. peale selle võib täheldada, et tööandjad, kes võtavad tööle äh, selliseid äh, kehvemas olukorras praktikante tänu toetustele, tõrjuvad paremas, äh, parema kvalifikatsiooniga praktikante eemale. eriti just võib seda täheldada ähm, Ida-Saksamaal, e, kus pärast toetuste vähenemist e, praktikante üldse enam tööle ei võeta. seetõttu võib öelda, et ähm, toetused üldiselt ei tööta või muudavad mõningate tööandjate juures praktikantide töö palju vähem väärtuslikuks. ka see oleks argument e, nende subsiidiumite vastu. nüüd minu soovitused. ma arvan, et meetmed suurendamaks äh, töö, nõudlust tööjõu järele äh, töötavad kõige paremini ka noorte puhul. niisiis ma ei toeta äh, erinevaid toe-, subsiidiume teatud erinevate inimgruppide puhul, mida kasutatakse sihtotstarbeliselt, nagu näiteks noored inimesed ja üldiselt tavameetmete puhul noored inimesed saavad palju rohkem, proportsionaalselt rohkem kasu. esinejana palub kõnelejal hakata otsi kokku tõmbama. kui me soovime toetusi maksta, siis seda tuleks maksta haridussüsteemile, noorte puhul vähendamaks lõhet linna ja maapiirkondade vahel ja kõige tõhusam viis aidata noori ja kehvemas olukorras inimesi, on pa-, paika panna mentorisüsteemid äh, ja tagada juurdepääs koolisüsteemile, mitte tegutseda siis, kui nad tööturgudel on juba läbi kukkunud. suur tänu ja meie kolmas ekspert on Kristof Meng hariduse ja tööturu uurimiskeskusest Maastrichti ülikoolist. viis minutit, palun. Uh... Äh, suur aitäh, ma üritan teha lühidalt äh, ja sama konkreetselt nagu kaks eelkõnelejat. Äh, ma tahaksin juhtida tähelepanu kahele olulisele asjale. esimene neist puudutab vara, koolist lahkujaid ning teine asja Äh, mis minu arvates on äh, seotud just nimelt sellise varustustundlikkusega kutsehariduse vallas. mida ma selle all mõtlen? Äh, praktikakohad majanduskriisi ajal vähenevad, neid kohti pakutakse vähem. eelkõneleja just ütles, et et tema ei toeta toetusi Äh, enamikes riikides äh, on selline töökohapõhine praktika juba toet-, toetatud. minu seisukoht on selline, et äh, mis tahes toetuste puhul, mida me ettevõtetele anname, peame sisse tooma ka antitsüklilise osa. selle all võime silmas seda, et toetused peab tõusma rasketel aegadel ning vähenema headel aegadel, nii et, et e, meil oleks selline jätkusuutlikkus ja meil oleks pidevalt praktikakohti asja mõte on selles, et see peab toimima automaatse stabilisaatorina. praegu on olukord nii, et, et kui kriis kätte tuleb, siis ei ole vaja enam hakata rääkima, kuidas toetusi peaks suurendama ja kes neid peaks saama, vaid peaks paigas olema reegel, et kui niimoodi läheb, siis selle reegli järgi siis tuleb hakata maksma ka suuremaid toetusi. teine punkt, millele tahaksin tähelepanu juhtida, kuidas takistada inimesi varakult koolist lahkuma. see on üks kõige olulisemaid asju, millele tahaksin keskenduda. inimesed, kes äh, haridustee varakult pooleli jätavad, on suureks probleemiks mitte ainult iseendile, äh, kuna neil on raske tööturul tööd äh, saada, aga nad on probleemiks ka ühiskonnale sellepärast et nad lähevad ühiskonnale kalliks maksma. niisiis me peame leidma meetmeid, kuidas äh, inimesed oleksid koolis senikaua, kuni nad on saavutanud sellise haridustaseme, mis võimaldab äh, olla tööturu jaoks piisavalt kvalifitseeritud. minu arvates on meil vaja kahte asja. kõigepealt äh, peab kool olema rohkem kui koht, kus lihtsalt teadmisi edastatakse Äh, tegemist on äh, tihtipeale noorukitega, kellel on väga palju probleeme ja kool peab suutma neid aidata. see tähendab, et me peame kooli tooma noorsootöötajad, sotsiaaltöötajad, äh, need ei, nad ei pea olema kuskil mujal, vaid just nimelt koolides, et nad saaksid õpilasi, kellel sellised probleemid on, aidata. teine probleem on see, et in-, inimesed peavad langetama otsuseid väga noores eas, nad peavad otsustama, milline kool, milline praktikakoht, aga nad ei ole veel valmis selliseid otsuseid tegema. nii et, et äh, tihtipeale inimesed langevad koolist välja lihtsalt sellepärast, et nad on langetanud äh, vale otsuse oma tulevaste valikute osas, oma koolivaliku, praktikavaliku osas. nii et, et meil on vaja nõustamist, nõustamist nendele noortele inimestele Äh, ja seda läbi meie koolisüsteemi. ja viimane asi, millele tahaksin tähelepanu juhtida, on see, et äh, millisel tasandil, regionaalsel, riiklikul või Euroopa tasandil meil on vaja äh, mõõta. probleem on selles, et me ei tea, kuivõrd mobiilne on tööjõud Euroopa Liidus ja me ei tea, kuivõrd mobiilsed on noored nii et, et meil on vaja eelkõige loka-, lokaalseid ja regionaalseid algatusi, kus koolid, ettevõtted tegutsevad koos selleks, et osutada sellist haridust, eh, mis ettevõtetele selles piirkonnas vajalik on. riiklikul ja Euroopa tasandil tuleb meil loomulikult seda toetada, meil on vaja teatud eh, mõõdupuid äh, Äh, mis aitaksid suurendada tööjõu mobiilsust äh, ja meil on endiselt vaja üle saada nendest äh, nähtavatutest ja nähtavatest barjääridest regioonide ja riikide vahel. suur aitäh! aitäh! nüüd enne kui läheme edasi järgmise osaga ehk anname sõna neile, kes soovivad esitada küsimusi ekspertidele, siis me saame kõik äh, küsimused vastavalt teemale lahendada. ma võlgnen ühe selgitusega proua Bauer, sellepärast et mul on laual mask, käes ei ole küll maskeraad, kuid ma usun, et äh, selle hapra põlvkonna esindajad, noored, äh, kellest räägiti, äh, see puudutab neid, kui te olete noor praktikant, siis te olete peaaegu nagu identi-, identifitseerimata loomaliigi esindaja eh, ja keegi ei tunne teid, keegi ei tea teid, nii et eh, solidaarsuse ülesnäitamiseks ma ei tahtnud küll lipuga välja tulla, kuid eh, mõtlesin, et see anonüümne mask mikrofoni ees võiks, võiks siin olla sümbolina. esimese arutelu osa puhul siis saavad sõna järgmised kolleegid, nii et kõik siis teavad, mis hetkel nad sõna saavad. Rapti, madame Steinbrück, madame Morin, monsieur Elmer, monsieur Thomas Mann et monsieur Sarkas. Les autres euh, collègues. teised kolleegid äh, saavad kindlasti võimaluse võtta sõna siis järgnevas arutelu osas. nagu ikka, olen ma väga karm ja annan teile vaid paar minutit, äh, kaks minutit, sest et küsi-, külalisi on meil palju ja me peame ikkagi äh, ajast kinni pidama. härra Kasa Grazzi, President. Sfortunatament se jkolli nitlaq minn ftit ieħor għax għandi vot fuq rapporti għaj stess fil-Kumitat tal ma pean üsna peatselt lahkuma, sellepärast et minu komisjonis toimub hääletus, tegemist on siis majandus- ja rahanduskomisjoniga. kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri selle suurepärase raporti eest, tegemist on väga innovatiivse ja realistliku raportiga. ma olen nõus tema ettepanekuna Äh, ettepanekutega variraportöörina. Äh, sama, samas tahaksin teha ka mõned muutused tema poolt välja pakutusse. Äh, Euroopa Sotsiaalfond. mina leian, et me peame kasutama Euroopa Sotsiaalfondi tõhusamalt, ning seetõttu ma olen esitanud muudatusettepaneku. nüüd, mis puudutab äh, koolist äh, lahkujaid, ma arvan, et neile inimestele on vaja kutsealast nõustamist ja kutsealast abi, et nad suudaksid tööd leida me peaksime siis äh, nendele varakoolist väljalangejatele pakkuma nõustamist. nüüd see punkt, kus nendest varakoolist lahkujatest räägitakse, ma arvan, et seal peaksime kasutama kaks tuhat kakskümmend strateegiat ja mitte vii-, rääkima Lissaboni strateegiast. nii et, et ma arvan, et äh, praegu oleks olulisem rõhutada siis äh, strateegiat kaks tuhat kakskümmend, äh, mitte Lissaboni strateegiat, mis ei ole saavutanud neid eesmärke, mida pidi saavutama. samuti peaksime me Äh, kõnelema äh, noorte inimeste rahalisest sõltumatusest, me ei tohi muuta neid sõltuvaks riigi abist. seetõttu peaksime me äh, seostama selle elukestva õppega, minu arvates on see äärmiselt oluline ja me peaksime selle kallal tööd jätkama äär-, äärmiselt oluline on ka Euroopa noorte tagatise mõte, ma olen täiesti nõus sellega ning ma usun, et et see komisjoni äh, hindamisnõue on natuke liiga koormav komisjoni jaoks ja mulle tundub, et äh, kaks aastat oleks piisav periood, mille jooksul komisjon peab analüüsi koostama. ma mm, tahtsin öelda, et need olidki siis need äh, minu peamised märkused, raport on ise väga hea ja ma ei tahaks mingeid rohkem muudatusi teha ja ma tahaksin tänada ka eksperte, sest neie sõnavõtud olid tõesti väga head. ma palun, et järgnevad kõnelejad, sest et kindlasti meil avaneb korduvalt veel võimalus proua Turuneni raportit arutada ning samuti muudatusettepanekuid. kuid palun, ehk järgnevad kõnelejad pigem keskenduksid oma küsimustele, mis on mõeldud ekspertidele. proua Silvana Lapti, palun Με συγχωρείτε κυρία Πρόεδρε που καθυστέρησα, αλλά είχα καλύψει και εγώ με τη μάσκα το μικρόφωνο. Και... jah, aitäh, see, kahjuks mu mask varjas see mikrofoni ära, aga suur aitäh Emily Turunenile tehtud töö eest. ma arvan, et me peaksime märkima ära, et tegemist on tõesti väga kohase raportiga äh,, raportööriga, vabandust, meie, tegemist on ju meie Euroopa Parlamendi kõige noorema saadikuga ja kõigele lisaks ta on veel Taanist. sest et ja Taanis, nagu me teame, on olukorda tööturul tunduvalt parandatud, eriti noorte osas. seega ma arvan, et tal on meile palju informatsiooni anda ja seda me näeme juba ka tema raportist. nagu ütles äh, meie esinaine, meil avaneb veel võimalus raporti osas hiljem sõna võtta aga ma sooviksin siiski seda raportit äh, nimetada siin lootustandvaks, ambitsioonikaks. ja siin on samuti ära toodud terve pikk nimekiri meie soovidest. selleks aga, et me suudaksime kõike seda saavutada, on vaja järgnevate nädalate jooksul kuni kolmekümne esimese maini, mil on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, omalt poolt looma teatud raamistiku. punkt kaheksateist, tagatised. ma arvan, et me peaksime leidma sellise sõnastuse ja ma arvan, et kõik saavad siin panustada, sellise sõnastuse, mis tõesti võimaldab noori aidata. ma ei tahaks nüüd ei tahaks keskenduda raportile, aga olles ära kuulanud meie kolm eksperti, jäi mulle mulje, et kõik olulised äh, aspektid tegelikult peituvad hariduses, me peame pigem ennetama siin, kui hakkama tagajärgi likvideerima. seega me peame pöörama kogu oma tähelepanu just äh, kooli, äh, koolile ja hariduste algusele ja see võimaldab meil vältida tulevasi probleeme. nüüd koolituse kohta, siis ma tahaksin esitada ühe küsimuse meie ekspertidele kas koolitus ei peaks olema sihtmärgistatud ja eelkõige keskenduma neile valdkondadele, mis on meie ühiskonna jaoks väga olulised ning seejärel praktika. ja jah, ütleb kõneleja, ma kohe lõpetan. mul on jäänud mulje, et praktika on äh, nii-öelda aspiriin äh, töötuse vastu, kriisi vastu, kuid äh, aspiriini võtmine ei saa muutuda pidevaks, vaid see peab olema ajutine nähtus. ma arvan, et äh, koolitusi ja staaži peab ikkagi tasustama. proua Murand, palun. proua Sten Trükk enne. jah Äh, ma tahaksin jätkata sealt, kus äh, kolleeg enne pooleli jäi oma sõnavõtus, äh, praktika. tahaksin teada, mis on teie arvamus? ma ei tahaks mingil juhul unustada, milline on olukord praktikantide puhul kogu Euroopas. ma arvan, et no, see on meie kohus parlamendis tõsiselt taolistesse probleemidesse suhtuda me ju saame kasu praktikantidest, kes neli kuud teevad tasuta tööd. ja kui me neist räägime, siis me peame näitama head eeskuju üles saadikutena. meie peaksime näiteks pakkuma omalt poolt välja häid tasustatud praktikandi kohti, mis võimaldavad tööturule siseneda pärast. ja mingil juhul praktikandid ei tohiks asendada täistöökohti. samuti tuleb luua teatud raamtingimused, mis oleksid rahuldavad. seega ma tahaksin üles kutsuda kolleege selles suunas töötama. proua Moran, jah, aitäh, lugupeetud esinaine, nüüd oled sa ära kuulanud eksperdid, <clears throat> siis ma usun, et esimene küsimus, mille me peaksime tõstatama kõik koos, on see, et eh, mida me tahame kooli all silmas pidada, kas kool on mõeldud selleks, et äh, noori seal kinni hoida, nende äh, tahte vastu tihti äh, hoida neid koolis nii kaua, kuni neil on teatud tase saavutatud või siis on kool mõeldud selleks, et noori koolitada ikkagi ning tagada neile teatud diplom, mis võimaldab neil siseneda tööturule ja avab neile Euroopa tööturu uksed ma arvan, et me ei saa Euroopa töö ja eluruumi poole liikuda, kui koolid ei täida seda esmast rolli. nii et eh, palun vaadakem ikkagi, mida tähendab kool. kool ei ole noorte kinnihoidmiseks mõeldud, vaid noorte koolitamiseks kuni diplomi saamiseni. teiseks koolist, äh, kooli lõpetamine ilma kvalifikatsioonita, see on tõeline probleem, tohutu Euroopa tasemel, sest et meil on tohutult noori, kes äh, lõpetavad kooli, aga kvalifikatsiooni neil ei ole meile öeldi, et sotsiaaltöötajad peaksid samuti koolides olema. ma ise olen väga palju töötanud selle teema vallas, kooli lõpetamine ilma kvalifikatsioonita. siin on vaja eelkõige individuaalset lähenemist see tähendab seda, et peavad osalema koolid ning välisvõrgustikud ja see võimaldab pakkuda noortele sellist äh, keskkonda ja toetust, mis neil on vaja õppe osas. kolmandaks, samuti äh, koolilõpetajad, kellel ei ole kvalifikatsiooni, siin on vaja erikohtlemist nende puhul. jah, räägiti siin äh, juhendamisest, kuid veel üks kolmas punkt mis on minu jaoks oluline praktika, praktika ning äh, õppimine ja tööl käimine samal ajal, tegemist on siis äh, õppelt äh, tööelule üleminekuga. ma tahaksin, et kõik pööraksid tähelepanu sellele, kuivõrd keerukas on noortel leida praktiseerimiskohti, kuivõrd keerukas on leida ka töökohta samal ajal, kui nad koolis käivad me teame, et see on väga keerukas, me kõik oleme ühel või te teisel hetkel pidanud toetama noori. Need tohutud raskused tulenevad samuti sellest, et äh, sellised äh, töölemineku vormid, selleks et nad oleksid tõhusad, peaks olema ka selle eest vastutav isik vastavas ettevõttes, äh, tuutor, kes omalt poolt pakub teatud raamistiku, õppe, õppe ning tema siis on vahendajaks ja võimaldab edasi liikuda. suur aitäh! aitäh, härra Helmer ja Toomas Manseer! Whole... suur tänu, proua esimees! praeguseni on meie arutelu keskendunud peamiselt koolitusele ja haridusele ja loomulikult on need kaks asja väga tähtsad, aga lahendused on peamiselt äh, keskendunud kohustusliku kooli, kooli ja kõrgendamisele. ja loomulikult soovitakse ka järjest suuremat valitsust, valitsuste kulutusi. ja mulle tundub üsna küüniline, et me vähendame noorte osakaalu töötute hulgas lihtsalt seeläbi, et hoiame neid kauem koolis. aga me ei keskendu nõudluse osale tööturgudel, me lihtsalt eeldame, et kui inimestel on piisavalt haridust, siis nad saavad ka töökoha, aga kui töökohti ei ole, siis nad seda ju ei saa, meil on palju kooli lõpetanuid toredate diplomitega, kes on kas peaaegu või täielikult töötud seega me peaksime oma aruteludes keskenduma ka nõudluse poolele tööturgudel. tõsi on see, et ettevõtted investeerivad ainult siis töö, töötajatesse või, või uutesse, uut, uuesse tehnoloogiatesse, kui nad näevad sellel ka mingisugust majanduslikku kasu. seega me peaksime mõtlema selle üle, kas suurendada valitsuse kulutusi või äh, pigem äh, keskenduma meetmetele, mis stimuleerivad majandust, äh, sest seeläbi saaks, äh, see, seeläbi suureneks töö, tööhõive tase automaatselt. ma vabandan, et ma siin kordan ennast pidevalt siin komisjonis, aga kui meil on vähem makse, madalamad maksud ja vähem regulatsiooni, suureneb tööhõive ja väheneb töötute arv. suur tänu! suur aitäh, härra Helmer, me ei pea teiega ilmtingimata nõustuma, kuid nii ehk nii eh, kommunikeerumine, suhtlemine tähendab tihtilugu ka enda kordamist. nii et nii me peame tegema lihtsalt, kui me tahame, et meie ideed läbi läheksid. Toomas Mann, palun. president ähm,, ich wollte mich auf ähm... suur tänu, proua esimees. mina keskenduksin enda jaoks südamelähedasele teemale, nimelt äh, äh koolist väl-, väljalangejad. paljud inimesed, paljud noored igavlevad koolis, sest neile ant-, neile antakse seal haridust, mida praktilises elus eriti tarvis ei ole. ja millegipärast ei hinnata eriti praktilisi oskusi. ja seetõttu ei jõua need õpilased igavledes ka edasi. minu arvates saaksime me aidata neid Euroopa Sotsiaalfondist. näiteks Saksamaa puhul nad kooli lõpetanud, kellel mingisugust kvalifikatsiooni ei ole, saavad töötada väikestes meeskondades koos õpetajatega, kes ka tõesti hoolivad neist. ma olen näinud juhtumeid, kus äh, sellised grupid näiteks koosnevad viieteistkümnest äh, õpilasest ja nemad on ainukesed inimesed, kes tegelikult oma peres hommikul üles ärkavad, nad äh, sest teistel töökohti lihtsalt ei ole, nad saavad käia siis hommikul koolis, saavad praktikat, eh, praktikal osaleda, nad saavad kogemusi, nad eh, tunnevad, et nad on kasulikud, eh, neil on ka oma kvalifikatsioon ja seeläbi tõus-, tõuseb ka nende enesehinnang, mis mõjub positiivselt nende tervele karjäärile. seega me peaksime investeerima juba varakult, sest hiljem peame me võib-olla tegelema muude sotsiaalsete probleemidega, inimestega, kes eh, vanglasse satuvad ja nii edasi. igatahes, kui me räägime siin haridus- või muudest poliitikatest, siis eh, meie komisjonis on kõigile selge, et peame keskenduma eelkõige haridusele ja koolitusele. kui me seda ka teeme, siis näeme me selgelt Euroopa, et Euroopa näitab head eeskuju kahjuks ma pean kohe minema ühte teise komisjoni, sest ma lubasin, et ma osalen seal hääletusel, aga kaks minu personaliliiget on siin kohal, panemaks kirja kõik üksikasjad, mida eksperdid oma kommentaarides välja toovad. härra Alessandro Serkas ja seejärel annan jällegi sõna proua Turunenile, Turunenile, kellel on samuti siis võimalus esitada küsimusi meie ekspertidele. aitäh ma arvan, et on ilmselge, et koolitus on noorte tööpuudusega tegelemisel olulise tähtsusega. mina olen pärit riigist, kus tööpuudus noorte hulgas on väga kõrge, aga me oleme õppinud selle õppetunni, et isegi kui koolitust on väga palju, ei pruugi see alati nõu-, vajadustele vastata. meie koolist väljalangemise määr on kaks korda nii kõrge kui teistes riikides. samas tööturul on miljoneid töökohti, mida tuleb täita sisserändajatega või on tuhandeid noori inimesi, kes eh, ei oma õigeid eh, oskusi nende töökohtade jaoks. niisiis, probleem on selles, et koolitus ei keskendu sellele, mida tööturul vajatakse eh, koolitus peab olema sihipärane, aga kust see informatsioon tuleb? siin ongi need kaks muutujat, mis võib-olla selgitavad, miks noortel inimestel ei õnnestu tööd saada tänased eksperdid on öelnud, et äh, me kõneleme äh, haavatavast ühiskonnagrupist, äh, kui tööpuudus kasvab, siis noored on esimesed, kes kannatavad. nii et, et võib-olla me peaksime hoolitsema selle eest, et mida, pöörama tähelepanu sellele, et mida hapramaks muutuvad töösuhted, seda halvemaks muutuvad ka, muutuvad ka töötajate olukord ja eriti noorte olukord, mida ebakindlamaks töökohad muutuvad, äh, seda selgemana, et esimesteks ohvriteks on noored ning äh, meil on vaja äh, meetmeid, kuidas olukorda parandada, aga võib-olla oleks kõige parem seda probleemi üldse mitte tekitada, kas ei oleks parem, kui meil ei oleks äh, Äh, nii palju lünki, mis toovad kaasa sellise töökohtade ebakindluse. me püüame välja mõelda programme, mis seda probleemi lahendatakse, aga miks mitte probleemi algpõhjuste juurde minna. ma tahaksin raportit tänada, raportööri tänada suurepärase töö eest, aga põhjenduspunktis F, äh, vähemalt hispaaniakeelses äh, variandis öeldakse midagi täiesti kohutavat, et Ühendkuningriigis ja Prantsusmaal inimesed ei ole sõltumatud, sellepärast et nad saavad stipendiume või miinimumsissetulekut. ma loodan, et siin on tegu tõlkeveaga, vähemalt hispaaniakeelses versioonis, sest mulle tundub, et selline väide on täiesti pöörane, nii et äkki keegi selgitaks mulle, mida see põhjenduspunkt F täpselt tähendab. suur aitäh ja proua Turunen, kuid väga lühidalt, palun Am... kahjuks ei ole tegemist tõlkeveaga. jah, meil avaneb võimalus vastata sellele, kuid ehk siiski esitaksid oma küsimused nüüd. jah, loomulikult, ma vastan sellele hiljem suur tänu, et eksperdid siia täna tulite ja tegite oma väga lühikesed ja väga täpsed ettekanded. mul on üks küsimus, tegelikult natukene rohkem, kõigepealt. minu arvates on väga oluline vahet teha äh, praktikantide ja internide vahel. sest tegemist on kahe väga erineva inimgrupiga ja nende probleemid on ka erinevad. praktikante on äh, liiga vähe, interne, äh, kes asendavad täiskohaga töötajaid liiga palju. teiseks, te räägite siin haridusest kui äh, Äh, esimesest sammust äh, tööhõive suunas, aga milline oleks see teine samm siis, kui juba hea haridus on käes? ja ma nõustun siin härra Helmeriga, et äh, tõesti, kvalifitseeritud inimesed tegelikult küpsetavad hamburgerid McDonaldsis. niisiis, teine küsimus on, milline oleks see teine samm? siin öeldi ka, et me ei, ei, ei peaks toetama ettevõtjaid praktikante, praktikantide hõivamisel, aga kuidas neid siis stimuleerida? lõpetuseks härra Mäng mainis, et kohalikul ja regionaalsel tasemel saab just äh, eriti tõhusalt vähendada tööpuudust noorte hulgas ja et Euroopa tasemel peaks seda tegevust toetama. millised oleks teie ettepanekud äh, toetusmeetmete osas? jah, suur aitäh, nii et ma annan nüüd sõna jällegi ekspertidele kaheks minutiks igale ühele ja äh, professor Brunello, palun esmalt. aitäh nende küsimuste eest. loomulikult ei ole mul võimalik kõigile vastata. Äh, üks asi hariduse kohta. me teame seda, et keskmiselt äh, mida haritum inimene, seda suurem on tema tõenäosus tööd saada ma, ma ei ütle, et harimatu inimese võimalused tööd saada on null, aga lihtsalt eh, mida haritum inimene on, seda suurem on tõenäosus, et ta tööd saab. ja seda ainult mitte noorte puhul, vaid ka täiskasvanute puhul, nii et, et eh, haridus on tõepoolest oluline. loomulikult haritus ei la-, haridus ei lahenda kõiki probleeme, ma mainisin siin ka liigset haridust aga ma tõesti nõustun selle märkusega, mis puudutas äh, pakkumise poolt. tõendid näitavad seda, et kui Euroopa dereguleeriks toodete turgu vähem, siis suureneks konkurents ja suureneks ka tööhõive. niisiis loomulikult ma olen ka natukene skeptiline nende subsiidiumite kohta, sellepärast et Äh, need ei pruugi alati toimida äh, ja võib-olla makromajanduslik poliitika oleks siin hea lahendus, aitäh! aitäh! professor Svik järgmisena. Uh, uh, äh, mulle esitati küsimus toetuste kohta. loomulikult tööandjatele praktikandide peale su-, sundimine ei ole hea mõte me peame vaatama, kuidas noortele anda kõigepealt sobiv haridus ja siis on neil paremad võimalused ka sobivaid praktikakohti leida. sellepärast, et kui me sunnime inimesi praktikante võtma, siis me kaugele ei jõua. enamikel noortest inimestest lihtsalt ei ole piisavalt infot, nad tahavad saada kas automehaanikuteks või juuksuriteks ja nad ei tea tegelikult, mis neile sobiks. ja seetõttu just nimelt see nõustamine ja info oleks väga oluline, et noored saaksid ülevaate nendest valikutest, mis neil on ja et nad saaksid ka siis kontakti oma piirkonna tööandjatega koolid peaksid siis äh, astuma kontakti kohalike tööandjatega Äh, sellisel juhul äh, see süsteem võib-olla toimiks palju paremini kui äh, toetused või lihtsalt praktikantide tööandjatele pealesurumine. suur aitäh! ja nüüd Kristof Meng. ma tahaksin vastata kahele küsimusele, esimene oli mõeldud otseselt mulle. ma ütlesin, et meil oleks vaja regionaalseid ja kohalikke algatusi. me peame kaaluma seda, et kuigi me peaksime alustama regionaalsel ja kohalikul tasandil, sest just sellel tasandil saavad koolid ja ettevõtted äh, koos tegutseda aga me peame silmas pidama ka seda, et meil on majandussektorid, mis on kontsentreerunud regionaalsel tasandil ning majanduskriis võib tabada eh, regionaalseid eh, tasandeid erinevalt, sellepärast et see tabab majandussektoreid erinevalt ja seega, mida on vaja riiklikul ja Euroopa tasandil, on vaja toetust, mis eh, aitaks neid regioone, mis on sattunud raskustesse just nimelt majanduslanguse tõttu nii et, et selliseid piirkondi on vaja toetada. ja veel üks oluline asi, millele tahaksin tähelepanu juhtuda, mis puudutab neid äh, antitsüklilisi äh, toetusi praktikantide kohtadele. me peame väga selgelt tegema vahet selle vahel, keda me hakkame toetama. ainult äh, need ettevõtted, mis minu arvates peaksid suuremaid toetusi majanduslanguse ajal saama, on sellistes sektorites tegevad, tegutsevad ettevõtted, millel on head tulevikuväljavaated, sest muidu on oht, et me eh, toetame eh, praktikandikohti majandussektorites, kus ei ole häid väljaandeid, väljavaateid ja siis me treenime inimesi nii-öelda koolikohtade jaoks, mis niikuinii kaovad. minu arvates on oluline teha vahet eh, praktikantide ja internide vahel. praktikandid äh, Äh, peavad siis äh, töötama pikaajaliselt, neil peab olema ka koolituskomponent ja nad peavad saama selge, äh, saama diplomi, mis aitaks neil hiljem tööturule tulla. interni kohad aga on neile, kes juba käivad mingis koolis, mis annab neile hea hariduse aga see interniks olemine annab neile siis töökoha, töökoha, töökogemuse, aga ei ole kunagi praktika asenduseks. ja nüüd läheme siis selle kuulamise teise osa juurde ja sotsiaalpartnerite nimel annaksin kõigepealt sõna proua Julian Piirile, kes on ETUK-i esindaja, teil on sõna viieks minutiks. Madame la president, bonjour à toutes et à tous uh,, avant de suur tänu enne kui ma tutvustan ETUC-d, tahaksin ma kõigepealt tervitada seda, et te üldse sellist raportit koostate. sest siin tegeletakse olulise küsimusega noorte ja Euroopa Liidu jaoks. meenutagem, et kahe tuhande teisel aastal noortekonventsiooni ajal korraldas Eurobaromeeter küsitluse Eh, mille tulemus oli, et eh, noorte tööpuudus on kõige suuremaks väljakutseks, suuremaks isegi kui näiteks inimõiguste olukord. mis on siis noorte peamiseks mureks, eh, omada koolitust, töökohti, eluaset. noored on eriti haavatavas olukorras, sellepärast et praegu on töö muutunud ebastabiilseks ning majandus- ja finantskriis on sellele kaasa aidanud töötuse tase näitab seda ka ning äh, raportis tuleb see samuti välja. noored Euroopa kodanikud, kellel on töö, on äh, see töö tihti ajutine, kaks kolmandikku äh, tähendab tihtilugu tähtajaga töölepinguid, osaline töö, hooajatöö või siis lausa mustalt töötamine tihtilugu on ka töötingimused väga keerukad, palk äärmiselt madal ning koolitusest on puudu. samuti ei ole täidetud äh, sotsiaalkaitsenormid ning neil ei ole karjäärivõimalusi. seega siis me peame ikkagi silmas pidama, et äh, normiks peab olema tähtajatu töölepe, seda aga käsitletakse praegu lausa privileegina. sellel on muidugi eh, ka tulemused näha, sõltuvus riigist, vanematest, ka vanavanematest, mis tähendab seda, et elatakse endiselt eh, koos perekonnaga, samuti on väga keerukas eh, oma elukohta soetada ning peret luua. ja milline on ametiühingute sõnum? kui me räägime noorte töökohtadest siis eh, tuleb tõstatada eh, küsimus just eh, turvalisuse, stabiilsuse ning töökvaliteedi kohta. aktiivne tööhõiveturupoliitika peab käima muidugi käsikäes sotsiaalpartneritega. poliitika peab kõrvaldama igasuguse diskrimineerimise ning sotsiaalse tõrjutuse riski noortele. turvaline paindlikkus tundub meie jaoks olevat äärmiselt ohtlik ja mitte sobiv. ees, eelnevalt kirjeldatud olukord tegelikult lihtsalt nimetab teatud raskusi, millega noored silmitsi seisavad. paindlikkus on peale surutud ühepoolselt noortele, meie leiame aga, et rõhku tuleb eelkõige panna turvalisusele ja seeläbi oleks võimalik siis tasakaalustada elu ja töötingimused. lisaks sellele äh, selleks, et olukorda parandada, tuleb viia läbi pidevat dialoogi sotsiaalpartneritega ning eelkõige just ametiühingu organisatsioonidega. raportis viidatakse sellele, nagu näiteks noorte Euroopa pakt, see ei pea jääma lihtsalt äh, kirjatäheks, me peame vaatama ka, mida teha, et see ellu viia ja kõike seda tuleb liikmesriikidelt ka nõuda. esmalt tuleb vältida pikaajaline, äh, pikaajalist töötust, äh, soor-, soodustada koolitust, haridust, lisaks sellele on esmatähtis, et kõik valitsused tagaksid juurdepääsu kõrgekvaliteetsele haridusele, mis oleks võimalik kõikidele kodanikele, sõltumata nende rassilisest, usulisest äh, päritolust või east. nagu ka enne öeldud, äh, diplom ning äh, kvalifikatsioon on kõige paremad vahendid võitlemaks töötuse vastu, olgugi et need ei garanteeri praegu töökohta meie jaoks on oluline, et noored peavad teadma samuti, millised on tema tulevikuvõimalused, enne kui ta mõne valdkonna kasuks otsustab ja seega tuleb noorte suunamise osas äh, tööd teha ja noored peavad teadma, äh, kas nad oma äh, õpingute lõpus leiavad tööd ning mil määral, kuid lisaks sellele tuleb võtta samuti meetmeid selleks, et vältida noorte koolist väljalangemist ja sellest ma tahaks pigemalt kõneleda, seda juba ennist mainiti ja kaks viimast punkti CS-i poolt. Te rääkisite kahe tuhande kümnenda aasta kampaaniat äh, uue sotsiaalse leppe kohta. CS tahaks samuti noortele mõeldud garantiid, mis tähendaks hariduskoolitust ning kvaliteetsete töökohta ja seda käsikäes meetmetega, mis hõlbustavad noorte töölevõtmist. me leiame, et seeläbi vabandust, me leiame, et aprilli lõpus äh, samuti konverentsil meil õnnestus äh, see punkt selgelt välja tulla ning üks viimane punkt noorte äh, kohta Euroopas, me leiame, et noored ei ole meile ohuks, vaid just tuleviku ülesehitavaks jõuks. suur aitäh ning Business Europe'i nimel Mattiu Higam. aitäh, ma tahaksin kõigepealt ka tänada teid selle suurepärase algatuse eest, tegemist on tõepoolest äh, pikaajalise struktuurilise probleemiga, mis sai alguse juba enne kriisi ja mida kriis on halvendanud ning Euroopa tööandjate nimel tahaksin öelda, et tegemist on valdkonnaga, mis nõuab väga palju mõtlemist just nimelt poliitikareformi osas. selleks, et tõsta Euroopa konkurentsivõimet ja hoolitseda selle eest, et meil ei ole lihtsalt olukord, kus noorte anne läheb kaduma Äh, ajapiirangute tõttu keskendun ma kahele peamisele teemale ning äh, püüan mitte korrata seda, mida siin on juba öeldud. Äh, siin on räägitud haridus- ja koolitussüsteemi moderniseerimisest ja tööturu funktsioneerimise parandamisest aga enne võib-olla räägiksin natukene Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegiat. meie üldiselt äh, Eh, tervitame paljusid neid algatusi, mida selles strateegias on mainitud, need ei ole just uued, aga me oleme nõus, et on vaja uut hoogu innovatsiooni, hariduse ja ettevõtluse vallas ning eriti siis noorte mobiilsuse vallas. aga üldiselt eh, mis puudutab seda uuendatud Euroopa strateegiat, eh, kakskümmend kakskümmend strateegiat, siis me oleme tõesti nõus sellega, et asjad on pakilised, eriti näiteks koolitus- ja tööturureformide vallas. nagu juba mainitud, meie Business Europe'is avaldasime hiljutise trükise kasv kasvu jaoks kus käsitleme perioodi kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat neliteist ja ütleme väga selgelt välja, et prioriteediks peaks olema majanduskasv ning me oleme hinnanud, et me võiksime kasvuprotsenti ühelt protsendilt kahele tõsta ja see ainuüksi võimaldaks tuua kuus koma viis miljonit töökohta Euroopasse Äh, pärast töökohtade loomist, äh, kui äh, tööhõive jällegi kasvab, siis me tervitame ka seda, et strateegias kakskümmend kakskümmend on pööratud rõhku kõikehõlmavale tööturule. ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et sotsiaalpartnerid on hiljuti heaks kiitnud raamkokku leppe, mis tuleb kolmepoolsel kohtumisel järgmisel nädalal arutusele ja me tahame siis selle paindliku turvalisuse pain-, äh, praktikasse rakendada ja saavutada seeläbi ka majanduskasvu. loomulikult me arvestame ka äh, demograafilist olukorda, elanikkonna vananemist, me peame olema tõesti niivõrd äh, kõikehõlmavad kui võimalik ja me ei saa taluda seda olukorda, kus teatud elanikkonnarühmad jäävad tööturul alaesindatuks peamiseks probleemiks ja ma ei taha korrata seda, mida juba on öeldud hariduse ja koolituse kohta, on probleem, mis on seotud äh, oskuste ja tööturu nõudmiste vastavusse viimisega. üks äh, peamisi äh, probleeme, millega tuleb kokku puutuda, kui me räägime oma süsteemide moderniseerimisest ja inimeste paremaks ettevalmistamiseks, nende esimeseks töökohaks, on just nimelt ettevõtete suurem kaasamine erinevatesse hariduse etappidesse ettevõtted äh, suudavad kõige paremini edastada neid vajadusi, mis tööturul on ning äh, samuti äh, oskavad ettevõtted paremini ette aimata, milliseid oskusi läheb vaja, millised arengud tööturul toimuvad. me teame, et nende kaheksa miljonit töökoha äh, hulgas, mis aastast kaks tuhat kakskümmend äh, vaja on, äh, paljud need on sellised töökohad, mille jaoks on vaja väga häid oskusi ja hetkel, kui vaadata nende vabade töökohtade hulka, mis paljudes liikmesriikides on ja samas ajal on ka suur tööpuudus, näiteks kaks tuhat üheksa kaheksasada tuhat täitmata kohta Saksamaal, siis me näeme, et siin on tühik olemas, nii et, et on vaja rohkem partnerlust just nimelt ettevõtete ja haridusasutuste vahel. komisjon oma teatises Uued oskused uute töökohtade vastu on seda juba ka väga selgelt väljendanud ja siin inimesed on juba rääkinud kutseõppest ja praktikast. kui vaadata riike, kus see süsteem on olemas, siis see tõesti saab olukorda paremaks muuta ja lõpetuseks, ettevõtted vajavad toetust, meil on vaja raha eh, koolituseks ning eh, lisaks sellele, mis puudutab tööturu funktsioneerimist, paljud, eh, paljudel tööturgudel me näeme väga, väga palju jäikust ja seetõttu töökohal olijatel on väga palju õigusi ja uustulnukatel eriti õigu-, õigus ei ole, kehtivad paljudes ettevõtetes põhimõtted, et kes eh, viimasena tööle tuli, peab esimesena, lastakse esimesena lahti. et, et aitäh. aitäh. nüüd äh, läheme edasi liikmete küsimustega. me võtame viis küsimust. proua Elizabeth Linn ja seejärel Pascal Grüni. I assume we are not talking about ma eeldan, et et me ei räägi sellest raportist praegu, seetõttu ma soovin esitada küsimuse ekspertidele. peamine asi, mis äh, praegusel äh, nädalal on tõstatunud, on, et tuleks tõesti kvalifikatsiooni kohaldada tööturu nõuetega. ilmselgelt äh, hariduse valdkonnas Euroopa Liidus meil pädevust ei ole, seetõttu me saame rääkida äh, Äh, internidest ja praktikantidest. Äh, kuidas aga te arvate, peaksime me äh, kasutama kõige paremini liikmesriikides töötavaid programme ja kuidas on kõige parem vahetada kogemusi liikmesriikide vahel. sest dokumentidest, mida me aastate läbi, aastate jooksul oleme siin tudeerinud näit-, äh, need dokumendid näitavad, et mõningates liikmesriikides on praktikantide olukord palju parem kui teistes. minu arvates ei ole me väga edukalt kogemusi Euroopa Liidus liikmesriikide vahel vahetanud. kes peaks teie arvates ole-, peaks olema see vahendaja, kes äh, äh, võimaldaks olemasolevaid praktikaid tutvustada teistele liikmesriikidele, kus näiteks praktikantide olukord on palju kehvem? jah, ma nõustun sellega, et praktikantide kohtade loomine töökohtadel, mis, millel tulevikuperspektiivi eriti ei ole, on suhteliselt mõttetu. ning teiseks ma arvan ka, et praktika peaks piirduma paari kuuga ja ka internide puhul, ka nemad peaksid saama palka, sest muidu oleks tegel-, tegemist ekspluateerimisega ja aga minu äh, äh, probleem on peamiselt see, et me peame keskenduma sellele, mida on liikmesriikides juba ära tehtud ja meil pole vajalikku mehhanismi selleks. proua Krüni, palun. jah, aitäh, ma sain aru, et eh, raporti kohta me saame veel sõna võtta hiljem ja seega siis ma keskendun neile küsimustele, mis on mõeldud tänastele ekspertidele. lapsed, kes on koolist välja langenud jah, see on tõeline raskus, sellepärast et äh, nad ei käi enam koolis, äh, miski ei lähe nii nagu vaja. mida siis me saame neile pakkuda? vahel on nad liiga noored äh, selleks, et minna ettevõtetesse tööle. mina ise arvan, et oleks vaja neile see võimalus leida võimalikult kiirelt. kuid ma tahaksin teada, mida teie arvate sellest, mida te arvate neist noortest, kes on koolist välja langenud ja kes keelduvad koolitust jätkama? nüüd äh, suunamise kohta, kas te võiksite ütelda, mis suunas liikuda? Prantsusmaal näiteks suundumus ei ole muutunud sellest ajast peale, kui mina nende küsimustega tegelesin. nüüd on jah, ka Prantsusmaal selle kallale äh, töö pihta hakanud, kuid ma usun, et tõeline küsimus seisnebki selles, et kuidas suunata meie noori ja kuidas lähendada haridusmaailma, ettevõtlusmaailma ja tihtilugu need kaks maailma on üksteisest lahus, nad ei tunne üksteist. jah, praktikad juba on olemas, neid lähendatakse, kuid eh, siin on ka raskusi ning seejärel ja sellest on ka väga palju räägitud koolituse ning tööturu vaheline seos. suunamine tähendab äh, seda, et vaadatakse, mida noored saavad teha ja soovivad teha, kuid siiski tuleb vaadata ka seda, millist, äh, millise töö ta võib hiljem saada. lisaks sellele on uued ametid ju, äh, tuleb vaadata, milliseid ameteid me praegu pakume kümne aasta pärast ja kuidas seda kõike omavahel kokku panna ja kuidas pakkuda seeläbi noortele kõige parem haridus, kõige parem koolitus. lisaks sellele olen ma väga palju, võib-olla mitte niivõrd teilt, aga kõikidelt teistelt selle kohta, et ettevõtted peavad praktikante võtma, neid tasustama, palutakse lõpetada ja, jah, ütleb kõneleja, aga ma tahaksin teada, kuidas selliseid ettevõtteid leida ma tean väga paljusid äh, noori, nende vanemaid, kes äh, koputavad minu uksele ja paluvad, et me aitaksime neil leida vastava ettevõtte. aitäh, proua Blinkevitš-Jute, kaks minutit. Eh, thank you, madam chair, first of all I would like to aitäh, kõigepealt ma tahaksin äh, tänada proua Turuneni väga hea raporti eest ja suur aitäh ka ekspertidele ja sotsiaalpartneritele nende sõnavõttude eest ma olen nõus, et noorte inimeste tööpuudusega tuleb tegeleda. see küsimus peaks olema prioriteediks. me teame, et paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides on noorte tööpuudus kasvanud ja see on väga raske probleem ühiskonna jaoks äh, äh, ebaedu töökarjääri alguses võib mõjutada inimeste kogu edasist karjääri ja erilist tähelepanu tulekski pöörata just nimelt noorte inimeste karjääri algusele, selleks et nad suudaksid edaspidi tööturul edukad olla. väga raske on noortel aga tööturule tulla, sellepärast et mitte keegi ei taha tööle võtta inimest, kes on lõpetanud just ülikooli või kooli ja kellel ei ole töökogemust. nii et, et peamine probleem pärast õpinguid tööturule tulema on see, et, et see üleminek hariduselt tööle on väga pikk ja väga keeruline. niisiis Euroopa tasandil tuleks Äh, rakendada uusi algatusi, edendamaks noorte äh, mobiilsust ja koolitust, et noored inimesed saaksid tõesti ühiskonnas osaleda ning riiklikul tasandil peaksid äh, haridus- ja koolitussüsteemid paremaks muutuma, sellepärast et need oskused, mis võimaldaksid teadmisi ellu rakendada, on äärmiselt olulised dünaamilisel töö, tööturul ja samuti on väga oluline, et investeeringud noortesse ja haridusse oleksid tõhusad. aitäh, proua Irš ja seejärel proua Figueredo. proua Murel, vaatame, kas pärast on veel aega, te juba võtsite sõna. proua Irš. Ähm, suur tänu minu arvates on väga oluline nende küsimustega tegeleda. ma nõustun kolleegidega, et eh, need on päevakajalisemad kui kunagi varem, aga eh, põhimõtteliselt on need probleemid eh, tõsised olnud juba mõnda aega. minu arvates tuleks eraldi kohelda neid noori, kes on äh, kooli pooleli jätnud, sest äh, kool ei ole vastanud nende vajadustele, seega võib-olla on koolisüsteemides äh, midagi valesti. on ju mitmeid äh, häid projekte, kus noored inimesed on suutnud ennast väljendada ja oma enesehinnangutki tõsta paljud projektid, mis, mida nimetatakse mudelprojektideks, mis töötavad neli-viis aastat ja on väga edukad, äh, lõpevad, äh, äh, kuigi need inimesed, kes on need programmid läbinud, on tööturul väga edukad. teisalt on noored, kes, kellel on hea haridus ka näiteks teadusalal haridus, kuid neil ei ole töökogemust. ka nendel on probleeme, igatahes tuleb neid kahte gruppi eristada. aga siin on üks oht, ma sooviksin ekspertidelt kuulda, kas mitte näiteks äh, ülereguleerimine äh, ei muuda noortel inimestel raskemaks Äh, tööturule siseneda. näiteks on Saksamaal seadus, et noored inimesed ei või töötada pärast kella kümmet õhtul. ja see tähendab, et näiteks kuueteistaastane laps, kes on esimese keskkooliklassi lõpetanud, ei saa töötada näiteks restoranides, sest äh, need äh, on avatud pärast kella kümmet ja neile öeldakse, tulge tagasi, kui te olete kaheksateist saanud ja seetõttu see ülereguleerimine võib-olla takistab noorte inimeste sis sisenemist tööturgudele. suur tänu, proua Figureido! porque hoje eh, o desemprego dos jovens. suur aitäh, ma arvan, et tegemist on väga olulise aruteluga. antud hetkel on eh, tööpuudus noorte hulgas eh, tõesti murettekitav, rohkem kui kakskümmend üks protsenti noortest inimestest on töötud. ma olen nõus sellega, mida mõned eelkõnelejad ütlesid ma usun, et praktikandi kohad äh, on olulised ja praktikantide staatus peab väga selge olema me ei taha ju seda, et ettevõtted hakkaksid töötajaid asendama praktikantidega aga minu kodumaal paljudel juhtudel nii on ju läinud. mul on veel üks küsimus, mis puudutab äh, koolitust ning äh, varast kooli pooleli jätmist. Äh, varane kooli pooleli jätmine Äh, on tingitud paljudest põhjustest, äh, tihtipeale sellepärast, et haridus ei arvesta sellega, mida noored inimesed soovivad, millised on nende eesmärgid. tihtipeale äh, koolid lihtsalt võimeldavad selliseid probleeme nagu vaesus ja mm, me ei saa isoleerida koolist väljalangemise probleemi ülejäänud sotsiaalsetest küsimustest, mis meie ees antud hetkel seisavad. riik eh, peab analüüsima, miks eh, nii palju inimesi varakult haridustee pooleli jätavad, nad peavad eh, seda tegema ja mitte ütlema, et lapsed ei tohiks koolist ära minna sellepärast et mulle tundub, et koolid suudavad ka ise lahendusi välja pakkuda. Ehm, ma võin sellest loomulikult kolleegiga hiljem edasi rääkida, aitäh. kas me ei peaks ära keelama praktikad eh, väljaspool eh, pro-, eh, professionaalse kvalifikatsiooni omandamist või väljaspool diplomi omandamist? jah, siin on proua Turunen teinud oma ettepaneku põhjenduspunktis F ta leiab nimelt, et miinimumpalk Ühendkuningriigis ning Prantsusmaa miinimumtasu või äh, töötusabirahad võimaldavad neil äh, just nimelt äh, edasi liikuda. nüüd aga kahjuks on teil jällegi ainult kaks minutit igalühel vastamiseks. jah, aga kui ma noortele sõna ei anna, siis ei olegi mingit mõtet siin üldse kokku saada. Äh, proua Julian Piir. Äh, kaks minutit, jah, see saab raske olema. neli aspekti. esmalt, esimene puudutab äh, koolitust ning praktikat, ma ei tule selle juurde tagasi, mida professor Mäng ütles tõesti on erinev koolituse ning praktika staatus, kuid äh, praktika osas muidugi mõista, meie jaoks peab olema siin raamistik, konventsioon, praktika peab olema tasustatud ning see ei tohi asendada tegelikku töökohta. me ei taha, et praktikandid äh, oleksid nii-öelda tasuta tööjõuks teiseks eh, koolitus, eh, vabandust, suunamine, suunamine meie jaoks on eelkõige see, et valik tehakse. noor, kes eh, võib valida ühe või teise valdkonna, peab teadma, mida see tähendab, praegu see nii ei ole ning see on esimene asi, mille osas tuleb edasi liikuda. me peame näitama, mis saab siis, kui tehakse õpinguid psühholoogia või inseneriteaduse vallas, siis millised on need lõpptöökohad, millele juurdepääs on. me ei taha noori formateerida me ei taha ütelda, et eh, vot nii just peab minema, aga vähemalt informatsiooni ja suunamist peab andma. koolidest väljalangemine siin ei ole niivõrd ametiühingute valdkonnaga, aga jah, ma räägiksin ühest keerukast juhtumist, te juba mainisite seda, praegu on ju finants- ja majanduskriis ja see iseenesestki mõista seab noored raskesse olukorda. meie jaoks on need raskused seotud muidugi mõista Äh, seotud tööhõiveturule esinevate raskustega praegu ja seetõttu meie sooviks on välja töötada integreeritud ja proaktiivsed äh, tööhõivepoliitikad. ülereguleeri-, reguleerimine ja noored, äh, lubage, et muigan, aga jah, tegemist on pigem erandiga, mis kinnitab siin reeglid, sellepärast et praegu, kui me näeme, kuivõrd äh, habras on noorte olukord ja kuivõrd äh, suur on töötus nende seas, siis on eelkõige vaja just raamistikku ja turvalisust ja läbirääkimisi. võib-olla just teie näite puhul on äh, mingis kindlas sektoris raske mingil töökohale noori palgata, kuid üldiselt siiski on vastupidine olukord, aitäh aitäh, jah, tõesti kaks viisteist ja neli vastust, äh, nii et me näeme, et isegi noored saavad kõigega hakkama. nüüd aga äh, järgmine kõneleja. suur tänu. ma üritan ka vastata paarile küsimusele, aga kahele, kahe minuti jooksul kõigile vastata on natukene, natukene keeruline. kõigepealt räägiksin elukestva õppe olulisusest, pidades silmas terve, kõiki haridussüsteemi faase. elukestev õpe on endiselt pigem jäänud teooria tasemele, eriti palju viidud, aga oluline on siin just noortele juba selgeks teha, et nad peavad pidevalt uuendama oma oskusi, parandama oma kvalifikatsiooni sest tööturul tingimused muutuvad kiiresti ja, ja aja möödudes järjest kiiremini. see tuleb noortele selgeks teha äh,, eriti faasis, kui nad hakkavad sisenema tööturule. teiseks, need geneersed või pehmed oskused. paljud tööandjad ütlevad, et neil on probleeme näiteks madala tootlikkuse või toot-, tootlikkuse või halbade kliendisuhetega just tänu nendele viletsatele pehmetele ots-, oskustele oma töötajate juures, ka neid oskusi on vaja parandada. nüüd järgmine faas tööturule sisenemisel praktikandid ja internid. tõsiasi on see, et praktikal Äh, et olukord liikmesriikides erineb vägagi. Euroopa tasemel seda arutades võib jah, välja tuua teatud probleemid või puudused, aga kui võtta arvesse, mis tegelikult koha peal toimub, siis tuleb öelda, et inimesed küll, et, et Äh, kõige paremini töötab just selline lahendus, kus juba õppimise ajal äh, läbitakse ka praktika. sest siis pärast äh, õppimise lõppu tööturule sisenedes on kvalifikatsioonid paremad ja ka töökogemus oles, öö, olemas. nüüd on kahjuks aeg läbi. aitäh ja nüüd läheme edasi kolmanda osaga sellest pikast ja keerukast kuulamisest meil on palju külalisi, nii et me oleme nüüd sunnitud küll natukene distsipliinist kinni pidama, aga nüüd noorte eurooplaste mm, foorum, nimelt saab sõna Luka Scarpiello, viis minutit. aitäh! samuti tahaksin tänada proua Turunen selle, Turuneni selle eest, et Euroopa Noortefoorumi sellele arutelule kutsus. see kriis, mis praegu on, on tõesti ohtlik noortele inimestele ning noorteorganisatsioonina on meil sellel teemal väga palju öelda ma arvan, et me kõik oleme nõus selles osas, et kriis ohustab noori inimesi. ja noored on üks kõige ohustatumaid ühiskonnarühmi äh, ja Äh, meil on üks väga huvitav komisjoni raport, äh, kus on samuti selgelt välja öeldud, kakskümmend üks koma neli protsenti noortest on töötud äh, ja varem oli see siis kuusteist protsenti, kuue kuuga on see tõus toimunud. see tähendab, et sotsiaalne ühtekuuluvuse paktis on midagi lahti noorte inimeste osas ja just praegu, kui me räägime uutest majanduskasvu strateegiatest, peame me ka selle teemaga tegelema. ma arvan, et kui me räägime üleminekut ja ettevõtlust ja töökohti, siis me tõesti peaksime taaskäivitama arutelud nendel teemadel ja mitte üksnes vaatama seda, kuidas kaitsta juba saavutatud. eriti just nimelt kriisid annavad meile võimaluse süsteemi uuesti läbi mõelda tahaksin äh, peatuda mõnel punktil, mis minu arvates on väga olulised, mis puudutavad nüüd interniks olemist, äh, siis meie foorum on selle teemaga kahe tuhande kaheksandast aastast saadik tegelenud ja me peame vältima seda, mis Euroopas praegu toimumas on, et et äh, interniks olemine, esiti, eriti see, mis toimub väljaspool haridussüsteemi, lihtsalt on hakanud asendama tasulisi töökohti ettevõtted näiteks sellistes riikides nagu Itaalia või Prantsusmaa lihtsalt äh, asendavad töötajaid internidega ja midagi, see on midagi sellist, mida tuleks väl-, vältida. interniks olemine tähendab seda, et äh, inimesel on võimalus äh, teatud perioodi jooksul olla ettevõttes ja et ta saab siis omandada pädevusi ja oskusi, mis tal vaja on ma arvan, et just täna kriisioludes äh, tuleks seda meeles pidada. ja nüüd me peaksime siis lubadustest minema ka tegude juurde. juba kahe tuhande kaheksandal aastal Euroopa Komisjon võttis kohustuse selle teema üle järele mõelda, aga siiamaani pole mitte midagi tehtud ja ma arvan, et Euroopa Liidu strateegia kakskümmend kakskümmend raames peaks ka mõtlema sellele, kuidas selles küsimuses oleks võimalik midagi ära teha. ja seetõttu Euroopa Noortefoorum teebki ettepaneku hakata mõtlema Euroopa Liidu raamistikule internides on kaks äh, interniks olemise viisi Euroopas äh, kõigepealt siis internid, äh, Äh, mis on internus, mis on seotud siis haridussüsteemiga ja internus, mis toimub väljaspool haridussüsteemi. Äh, neil mõlemal interni tüübil on erinevad vajadused ja neid tuleb rahuldada paindlikul moel. veel üks asi, millega ma nõus olen, on see, mida ütles Business Euroopa esindaja nõndanimetatud pehmete oskuste kohta. täna ei piisa sellest äh, Äh, kui räägime ainult sellest, mida on võimalik õppida läbi formaalse hariduse, me peame minema kaugemale nendest piiridest, mis on formaalne, mis on mitteformaalne. me saame omandada väga palju ka äh, läbi mitteametlike hariduskanalite. ja seetõttu oleks vaja äh, nende pehmete oskuste paremat valideerimist veel mõned asjad, mis minu arvates on olulised. kõigepealt arutelu selle üle, kuidas tagada noortele paremat sotsiaalkaitset ja paindlikku turvalisust. kui inimene on parajasti töökohtade vahel, kuidas me teda aitame? probleem on praegu selles, et isegi praegu, kui riik ei invest-, aktsepteeri või ei tegele selle probleemiga, kes siis hoolitseb selliste inimeste eest, kel parajasti töökohta ei ole? Äh, äh, praegu tegelevad sellega suuresti perekonnad ja, ja see on ka seotud sellega, miks inimesed perekonna juurest äh, hiljem lahkuvad. no noorte autonoomsus Euroopas on ohus veel üks äh, oluline küsimus on see, kuidas Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid paremini ära kasutada. minu arvates on see vahend, mis, mis, mis meil on, et me saaksime lahendada Euroopa tasandil selliseid probleeme nagu tööpuudus, varane koolist väljalangemine, internikohad ja see fond peaks olema rohkem suunatud noortele inimestele just nimelt selle tööpuuduse teemale ja ma arvan, et kõik need arutelud, mis toimuvad Euroopa Liidu strateegia kakskümmend kakskümmend ümber, peaksid ka sellega aru, arvestama ja kuna ma olen oma kõneaja juba ületanud, siis ma sellega lõpetaksingi, suur aitäh! Merci beaucoup um, pour... aitäh! ja nüüd saab sõna Janik Mjell Generatsioon Precairist jah, alati on väga huvitav, kui arutatakse noorte üle. tihtilugu on niimoodi, et üles näidatakse väga palju head tahet otsustajate poolt, kuid noorte reaalne olukord on hoopis teistsugune. jah, noored on suurepärased, tuleb investeerida neisse, need on Euroopa Liidu tulevased kodanikud, kuid et tegelikkuses ja eriti just Prantsusmaal eh, hinnatakse valesti noori psühholoogiliselt ning eh, ka seadused käsitlevad neid valesti. psühholoogilise plaani kohta ma tahaksin rääkida ühest kontseptist, mis on Prantsusmaal Y põlvkond eh, kaheksakümnendatel, üheksakümnendatel sündinud noortest ning üks äh, töölevõtmise äh, lehekülg äh, räägib järgnevalt noortest Y põlvkonnast siis. kiired, nõudlikud, ebakindlad, motiveeritud rahast, nii et see on siis selline esimene pilk, kuidas ühiskond näeb noori. nüüd aga seadusandlusest kaks näidet jällegi. Prantsusmaal on äh, aktiivne solidaarsus, sissetulek, tegemist on lisasissetulekuga neile, kelle palgad on kõige madalamad. esimene kriteerium, et seda saada, on kakskümmend viis aastat. noor ei tohi olla seega siis teiseks räägime nüüd ka praktikast ja see on väga oluline küsimus Prantsusmaal, seda seetõttu, et me hindame, et äh, viimaste aastate jooksul on kaheksasajalt tuhandelt äh, pooleteist miljonini praktikandini jõutud. see tähendab seda, et praktikakohad võtavad ära ametlikud töökohad. see tähendab seda, et noortel ei ole ka, ei kohaldu ka äh, tööõigus üle kahekuused praktikad on tasustatud neljasaja euroga. Prantsusmaal on see kaks korda vähem kui vaesustase riigid ei ole ka eriti arukad, siin meil on äh, poolteist miljonit inimest, kes töötavad ettevõtetes, noored siis, Prantsusmaa on aga äh, kõvasti võlgades ja need noored ei pane raha kõrvale ei äh, töötu abiraha kassasse, pensionisse, haigekassasse, nad ei maksa makse, nad ei tarbi Nad toituvad halvasti, neil äh, saavad olema tulevikus terviseprobleemid ja nad lähevad meile kalliks maksma, nii et palun, Prantsuse riik võiks ometigi natuke ratsionaalsust üles näidata, aga paraku siin mitte. meil on samuti väga tore süsteem ehk siis äh, õppesüsteem. Äh, Emily Turunenil oli siin tõesti suurepärane idee niivõrd suurepärane, et see ei saa olla Prantsuse idee, nimelt käsitleda samas raportis praktikat ning äh, õpet. Prantsusmaal me ei suuda seda läbi viia, me võime õpet arendada, see on tõesti väga hea, seda on hästi äh, rahastatud, äh, samuti õppemaksud on siin väga hästi ära kasutatud ja vahendeid on, aga probleemiks on see, et praktikaid tegelikult ei lähe mitte midagi maksma õpipoisi kõrval praktikant läheb maksma kuus korda vähem kui miinimumpalgaga töötav inimene, kuid äh, praktikant läheb veelgi vähem maksma kui õpipoiss. ning tuletan meelde veel kord, et äh, praktikant ei osale mingil moel äh, maksude maksmisel. seega siis õpipoisi ja õppe osa peaks arendama. ma leian, et praegune praktikate kantide kohad Prantsusmaal, see tuleb lihtsalt hukka mõisteta. siin ei ole mingit raamistikku, me ei saa noori, noori lihtsalt äh, panna ettevõtetesse tööle ja jätta nad õigustest ilma. me räägime praktikast ka äh, sel kujul, et peame seda õppekohaks aga minge palun interneti, vaadake Google'ist, millised on need praktikandikohad. selleks, et praktikandi kohta saama, peab omama diplomit ja omama ka kogemust, nii et ma tõesti ei saa aru, kuidas nad võivad praktikandina rohkem õppida eh, ettevõttes, eh, kui nad on juba õppinud koolis ja lisaks ka töötanud juba nii et te näete, et siin on äh, tõsised küsimused. meil on vaja miinimum, äh, miinimumtaset tasustamise osas, me peame arvestama siin Euroopa riikide vaesustasemega ning äh, me ei saa teatud lävest vähem maksta noortele, me ei saa neid ilma jätta tööõigusest, me ei saa neid ilma jätta sotsiaalkindlustussüsteemidest, see on täiesti ilmvõimatu, ma tuletan meelde, poolteist miljonit noort on praegu tööl ettevõtetes ning nendest staatus on täiesti äh, erandlik. jah, ettevõtete juhid alati ütlevad, et äh, väga tore, äh, poolteist miljonit noortega, kui me hakkame neile maksma, siis meie asjad lähevad väga halvasti. jah, aga kahju küll, aga pigem makskem praktikantidele, kui need ettevõtted välja ei tule oma olukordadest, siis kahju küll, ma leian, et majandus peaks siin muutma ja siin liberaalid peaks midagi ka ette võtma. tegemist on lihtsalt orjand-, pidamisega praegu. ma arvan, et meil oleks võimalik äh, kujundada Euroopa, kus enam selliseid praktikakohti pole. jah, suur aitäh selle vägagi selgesõnalise sõnavõtu eest. Äh, nüüd ma pakun välja kolleegidele järgmise meetodi. kõigepealt ma annan sõna neile kahele, kes sõna palusid praeguseks ning seejärel teeme väikese lauaringi ning äh, kõik fraktsioonid saavad sõna võtta ka proua Turuneni raporti osas ning seejärel võtab arutelu kokku proua Turunen. kas kõik on nõus sellega? väga hea. sellisel juhul esimene sõnavõtja härra Kristjanson ja siis proua Deli. Kristjanson, nii parti. tundub, et härra Kristjanson on saalist lahkunud, sellisel juhul proua Deli. Euh, merci, moi je suis euh, totalement d'accord avec euh, jah, ma olen äh, tõesti täiesti nõus sellega, mida ütles äh, viimane kõneleja, kõneleja generatsioon prekeerist. jah, praktikakohtadele peab äh, mingi raamistik olema, kui seda oleks võimalik teha Euroopa tasandil, siis see oleks suurepärane. jah, tegemist on pideva võitlusega, ma arvan, et eh, praktikandid on need, keda diskrimineeritakse kõige rohkem, neil ei ole sotsiaalsed kaitsed, neil ei ole mingeid õigusi töökohal ja kuna noored on ka need, kes eh, on viimastena jõudnud tööturule, siis eh, neid koheldakse kõige kehvemini. ja noorte töötingimused, tuletagem meelde, millised need on, noored, kes, nagu ma ütlesin, on väga madalalt tasustatud, olgugi et nende oskused on samad, nende töökohad ei ole stabiilsed ning tihtilugu ka töötingimused on äärmiselt kehvad. lisaks sellele ju praktikandina on neil pidev stress, nad peavad äh, vastama täiesti absurdsetele ettevõtete, ettevõtete juhtide nõudmistele, ma usun, ja me oleme rääkinud äh, samuti ju ka Euroopa vaesusevastase võitluse aastast ja sotsiaalse tõrjutuse vastase võitluse aastast, ma usun, et komisjon peab selle temaatikaga edasi liikuma ning konkreetselt hakkama arutama solidaarsus äh, tasu üle, mitte nüüd prantsuse moe kohaselt, aga mingi miinimum äh, solidaarsus äh, sissetulek peaks olema tagatud, sest et ei ole normaalne, et kui ollakse kaheksateist aastane, siis tuleb oodata pikalt-pikalt enne, kui suudetakse saavutada mingigi heaolu tase sotsiaalses plaanis, sellepärast et nagu ma ütlesin, eh, eh, noored on need, kes viimasena eh, saavad elukoha, neil on raske üüri maksta, ka töökohtadega on sama. samuti Bologna protsessi tuleks siin ära, üle vaadata võib-olla sellepärast, et ebastabiilsus puudutab kõiki ka noored teadlased, ka see teema on väga oluline. Bologna protsess äh, peaks samuti praeguse haridussüsteemi kahtluse alla seadma ja võib-olla ongi praegu jõudnud kätte suurepärane võimalus kõike seda arutada. jah, suur aitäh ja nüüd äh, tuleme tagasi fraktsioonide juurde. kõik fraktsioonid saavad sõna, ma palun, et äh, te võtaksite sõna nii meie assotsiatsioonidest pärit külaliste sõnavõttude kohta kui ka proua Turuneni raporti kohta. ja ma annan sõna kolm minutit igale ühele Rahvapartei nimel. proua Grüni, proua Lopei Fontanier. proua Grüni. me räägime proua Turuneni raportist, jah hästi. ma tahaksin õnnitleda proua Turuneni kõrgekvaliteetse töö eest. ma usun, et me peame rõhku panema sellele, et koolitus peab vastama tööturu nõuetele, nagu ma ennist ütlesin. praktika, jah ma kuulsin nii mõndagi, ma usun, et praktika on oluline, tegemist on olulise esimese kogemusega noortele, kuid tegemist on vaid äh, ühe esimese kogemusega, siin tuleb muidugi vahet teha äh, õpipoisi kohtadega, äh, õpipoisi staatuse lõppedes saadakse diplom. ma ei tea, kas meil nüüd peaks olema praktikante, kellele makstakse tasu, kuid ettevõtted ei suuda seda teha, võib-olla oleks siiski parem, et praktika oleks olemas ja ettevõtted kah. aga ma arvan, et näiteks alates kolmest kuust, jah, me teame, et praktikandid midagi ju panustavad ettevõttesse ja ma olen nõus, et sellisel juhul tuleks neid tasustada. tasu osas, see sõltub muidugi praktikast endast tegelikult ju praktika tähendab seda, et neile antakse üle teadmisi, võetakse aega ettevõtte, ettevõtte tööajast, ütleme, ma ei taha ütelda, et me peaksime selle eest ettevõttele maksma hakkama, kuid siiski see vahetus peab olema mõlemapoolne, nii et ettevaatust. lõpuks võib juhtuda niimoodi, et kõik see toob kahju just noortele, kes ei suuda enam leida praktikakohta seega mina toetan, mina toetan eelkõige just seda, et noored saaksid ettevõtluskogemuse ja kogemuse töötada ettevõttes. ja endiselt proua Turuneni raporti kohta. lisaks tasustamisele on noortel veel teisi raskusi, nimelt kui nad on praktikandid, siis on neil raskusi liikuvusega. ning äh, samuti tuleks neid abistada näiteks elukoha leidmisele ning äh, reisikulude osas ja see on palju tähtsam kui tasuküsimus. tihtilugu neil ei ole võimalik minna elama sinna kohta, kus neil oleks võimalik, võimalik, äh, võimalikult hea kontakt ettevõttega luua, nii et see on oluline aga üldiselt ma arvan, et tegemist on ikkagi hea raportiga, siin on väga palju asju sees ning ma loodan, et me jõuame selleni, et see ka asjad liikuma paneb. nüüd eh, sotsiaaldemokraatide nimel. härra Serkas. suur tänu me kavatseme esitada oma muudatusettepanekud, aga tegemist on olnud väga huvitava aruteluga kust on tulenenud palju uusi ideid. aga ma tahaksin teha siin paar märkust. ja paar küsimust esitada raportöörile. raportöör väidab, et punktis F ei ole tõlkeprobleemi. aga sellisel juhul tuleks seda punkti muuta sest minu meelest see miinimumpalkad, need miinimumpalgad ja töötu abirahad ei võimalda noortel muutuda iseseisvamaks. Nad küll saavad võib-olla siis piisava sissetuleku, aga ma ei arva, et miinimumpalk võimaldab noorel muutuda iseseisvaks. me räägime siin tegelikult ju sellest, et väga vähe võimalusi on leevendada äh, majandus äh, halva olukorra mõju noortele inimestele ja seetõttu me ei saa seda punkti siin toetada. meie jaoks oli väga huvitav see, mida noored siin täna ütlesid. Äh, näiteks mis puudutab äh, seda kaitstud paindlikkust, siis tuleb välja, et näiteks Taanis töötab see väga hästi, aga minu kodumaal on asi hoopis teistsugune. tuleb arvesse võtta kõiki haridussüsteemi, sotsiaalsüsteemi ja nii edasi. sest probleem on just äh, turvalisuses noorte inimeste puhul, mitte paindlikkuses minu arvates need äh, sõnad on kaotanud sageli oma tähendust. ja meie noortepoliitikas on meil tarvis progressiivset Euroopat, mis loob töökohti äh, noortele inimestele ja kus on paika pandud ka korralik sotsiaalkaitse ja tööõiguse raamistik, sest see on üks võimalus no, aidata noori inimesi. proua Hirš liberaalide nimel Ähm, auch von unserer Seite herzlichen Dank für den Bericht. Ja, minagi tahaksin tänada raportööri meie poolt. siin on paar päris head punkti sees. üks probleem on siin selles, et raportis peame me viitama kogu aeg liikmesriikidele, meie enda manööverdamisruum on väga kitsas. sellest on kahju. minu arvates peaksime me muuhulgas keskenduma eriti ka sotsiaalfondile. ma olen uurinud äh, koha peal toimivaid projekte ja minu arvates peaks kaasama rohkem noori inimesi. mis puudutab praktikante, siis tuleb äh, vahetada tõesti praktikantide ja internide vahel. internid, äh, internide õppeperiood kestab väga kaua aega. ja nad ei ole tegelikult enam õppurid, vaid nad tegelikult ju töötavad mõne ettevõtte heaks me peame keskenduma ka töötuse äh, mõjudele noortele inimestele, pidades silmas äh, pensione, sest vähem töötanud äh, inimesed saavad ju vähem pensionit. Saksamaal praktika või interni aeg pensioni arvestusse sisse ei lähe. samas äh, noorte inimeste selline töölevõtmine kestab sageli kaua aega ja see mõjutab äh, tervet nende inimeste elu. me esitame küll oma muudatusettepanekuid, kuid üldiselt tahaksin ma ülistada raportööri tööd. suur tänu! aitäh, proua Turunen, ma annan teile sõna võib-olla lõpus. kuue nimel proua Figueredo. muidugi sõnavõtt ei ole kohustuslik. Mas eh, posso dizer só duas questões muito breves, porque também já estamos muito atrasados. Eu creio que este debate foi mul on kaks lühikest märkust. kogu see jutt siin on väga huvitav, noored inimesed jagasid oma öö, kogemusi sellest, kuidas elu neid kohelnud on. ja minu arvates tuleks öö, nende poolt öeldu ka koos öö, mõningate muudatusettepanekutega, ümbersõnastustega siia raportisse kaasata loodetavasti saame me ka kirjalikus vormis kõik need ettekanded, et me saaksime neid tudeerida ja kaasata nad raportisse, mida kolleeg praegu koostab um,. Yes, thank you. suur tänu kõikidele, suur tänu kolleegidele, suur tänu kutsutud külalistele. ma väga hindan seda, et te siia tulite ja andsite oma panuse meie raportisse. suur tänu ka sekretäriaadile suure paindlikkuse ülesnäitamise eest. ja selle eest, et nad nõustusid noori siia kutsuma. minu arvates on väga tähtis kaasata ka noored noortepoliitika arutel-, aruteludesse. võib-olla sotsiaaldemokraadid peaksid raportit tähelepanelikumalt tudeerima ma ütlesin, et Taani, Prantsusmaa ja Ühendkuningriik. Nende puhul on olukord selline, et kui on, on olukord vastupidine olukorrale, kus Äh, ei, kus, kus ne, nendes kolmes riigis on, on probleeme just sellega, et äh, noortele inimestele makstakse liiga vähe toetusi, ei ole miinimumpalka või töötu abiraha ja seetõttu nad ei saavuta korralikult iseseisvust. ja teiseks, ma arvan, et äh, töökohtade loomine peaks olema meie jaoks eriti oluline. nüüd see kaitstud paindlikkus minu arvates peaks selle strateegiaga nüüd uuesti tõsisemalt tegelema hakkama, meil on siin teatud äh, tasakaalu puudus turvalisuse ja paindlikkuse vahel. me kõik teame ju, et see üleminekuaegne turvalisus peaks olema kõige tähtsam ja minu arvates oleks oluline, eh, e-, minu peamiseks eesmärgiks on selle strateegiaga uuesti algust teha ma arvan, et raportisse tuleks tõesti sisse kirjutada see vahe praktikantide ja internide vahel, ma teen ise sellealaseid muudatusettepanekuid. suur tänu kõikide ettepanekute eest, mul ei ole absoluutselt keeruline neid ettepanekuid siia sisse kirjutada. ja lõpetuseks üks väga keerukas küsimus. ja nagu juba öeldud, meil ei ole siin erilist pädevust. noorsoo puhul tuleb läheneda horisontaalselt, tuleb, tuleb äh, ühendada sotsiaal-, makromajanduslikud äh, äh, ja hariduspoliitikad ja see on kõige tõsisem väljakutse. minu arvates siin komisjonis ja ma kavatsen seda ka raportina teha, et me peaksime lähenema sellele problemaatikale just Euroopa tasemel, selle saame teha me näiteks läbi kakskümmend kakskümmend strateegia, tööhõive suuniste ja nii edasi. vaatamata lähimuspõhimõttele saame me ikkagi midagi ette võtta ja meie komisjoni ülesanne on tegutseda veel tõhusamalt kui varem. koordineeritus, ühtsed standardid, nende probleemide kaasamine eelarvesse, poliitikate sidu, sidusus, võrdne kohtlemine ja Euroopa Liidu tasemel programmid, nagu näiteks haridusprogrammid, töökohtade loomise programmid. Need on need aspektid, mida me Euroopa tasemel saame, mille kallal me saame Euroopa tasemel töötada. niisiis, võtame arvesse noorte kolleegide, ekspertide, kõikide teiste arvamust ja kindlasti on lõpptulemus väga hea. aitäh, õigluse nimel ma ei tahaks nüüd uuesti sõna anda assotsiatsioonide esindajatele, vabandust, ma sooviksin teile uuesti sõna anda, kas te soovite veel sõna? Te olete juba kõik ära ütelnud, nii et jah, kindlasti meil avaneb veel võimalus, aga härra Scarpiello, kaks minutit. Again, I would like also to react. ma sooviksin samuti öelda paar sõna selle kohta, mida me saame teha Euroopa tasemel. me saame siin tõesti olukorda parandada. Euroopas on meil tarvis paremat äh, sidet äh, tööturgudega, pidades eriti silmas, et äh, liikuvus on eriti suureneva tähtsusega. seetõttu peame me tegelema praktikantide internide küsimustega ja meil on mitmed väga head äh, vahendid, nagu näiteks Sotsiaalfond, samuti on äh, olemas Euroopa kakskümmend kakskümmend programm. seega me saame Euroopa tasemel nii mõndagi ette võtta ja me peaksime olukorda praegu ära kasutama, parandamaks noorte inimeste olukorda praktikantide ja internide maailmas. samuti tuleb meeles pidada, et kui öö, interni aeg, mis on veedetud ainult koopiate tegemisega kuskil si-, ja see on jätnud väga ma-, halva maitse suhu, suhu mõjutab noorte inimeste tervet edasist karjääri. aitäh ja härra Mjell! jah, lühidalt ettevõtete vajaduste kohta Euroopas ning noorte koolituse kohta. siin on tõesti äh, õpe äärmiselt vajalik äh, ning äh, ma usun, et kui me räägime praktikantidest, siis tegelikult võib ju võtta siin kõrge kraadiga, doktorikraadiga inimese ning panna ta koopiaid tegema, sellepärast et talle ei maksta peaaegu midagi aga mis puudutab nüüd äh, interne, siis äh, siin on tegemist äh, sellega, et ikkagi ettevõtted saavad aru, millist rolli nad mängivad noorte harimisel, nende koolitamisel ning see võib anda tõesti suure boonuse noortele. meil on Prantsusmaal väga hea mudel, näiteks kindlustuses, seal on vaatluskeskused, mis äh, annavad äh, koolidele informatsiooni selle kohta, milliseid äh, ameteid on vaja, kui palju näiteks ärimehi ja nii edasi ning koolid seeläbi seadistavad oma õppekavasid. eelmisel aastal näiteks ei tekkinud mitte mingeid probleeme, noored said diplomi ning kuu aja jooksul leidsid kõik töökoha, seda seetõttu, et taoline dialoog on olemas, see on jah väga huvitav ja ma arvan, et tõesti selline praktika, õpipoisipraktika nii-öelda siiski võimaldab äh, noortel näha, kuidas äh, töö käib ettevõtetes ja võimaldab neil tööd leida hiljem. nii et ma arvan, et koolituse ja ettevõtte vaheline suhe on väga oluline, siin toimub ju õppimine töö läbi ja see on tõesti väga hea me peaksime sektoreid üles kutsuma eh, selleks, et neil oleksid just niisugused vaatluskeskused, mis annaksid informatsiooni ning eh, et nad osaleksid rohkem selles protsessis, ma arvan, et siin on võimalik eh, väga palju ära teha ja me peaksime juhinduma sellest, mis Prantsusmaal on selles osas tehtud ja see võimaldaks ka Euroopa tasandil väga heade tulemusteni jõuda. noored vastavad ettevõtete vajadustele, nad ei ole frustreeritud, nad ei ole äh, traumaohvriks saanud oma esimesest ettevõtte kogemusest jah, aitäh, tõesti väga rikkalik arvamuste vahetus täna, mis võimaldab äh, meile proua Emily Turuneni raporti arutamisega edasi minna. ma tahaksin tänada teid kõiki, kõiki osalejaid, kõiki külalisi, sotsiaalpartnereid, eksperte, liitude esindajaid ja palun äh, ärge kõelge mingil juhul kasutamast kaasaegseid kommunikatsioonivahendeid, et meie arutelus edasi osaleda. nüüd aga kolmkümmend üks märts on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kell kaksteist ning me arutame seda küsimust kahekümne seitsmendal, kahekümne kaheksandal aprillil. seega me oleme lõpetanud käesoleva päevakorrapunktiga ning me läheme edasi punktiga kaheksateist ja siin me käsitleme esmakordselt omaalgatuslikku raportit proua Ilda Figuiredult ja selle pealkirjaks on miinimumsissetuleku roll vaesuse vastases võitluses ja kaasava ühiskonna edendamine Euroopas. ka meil, siin on meil samuti külalisi, nii et ma teen ettepaneku anda esmalt sõna meie raportöörile, kes siis lühidalt juhatab sisse oma raporti ja seejärel annan sõna külalistele. aitäh. tegemist on tegelikult jätkuga sellele arutelule, mida me oleme juba alustanud, sest ka noored on vaesuse ohvrid kõigil nendel põhjustel, mida siin juba mainiti vaesuse mõiste on tegelikult üsna keeruline. minu arvates on tegemist mitmemõõtmelise mõistega, mis hõlmab mitte üksnes sissetulekut, vaid ka juurdepääsu sotsiaalteenustele, tervishoiuteenustele, eluasemele, kohtule, kohtusüsteemile, sotsiaalkindlustusele ja sotsiaalkaitsele ning äh, me peame hoolitsema selle eest, et äh, ka inimõigustest peetakse kinni. Äh, see on ka selle temaatikaga seotud. vaesus on tegelikult inimõiguste rikkumine. meil on praegu Euroopa vaesusevastase võitlemise aasta ja seetõttu peaks vaesusevastane võitlus olema Euroopa Liidus prioriteediks kui koostati kakskümmend kakskümmend strateegia, siis me osalesime erinevates ühenduste poliitikates, sealhulgas makromajanduspoliitikas. me pöörasime tähelepanu vajadusele eh, pöörata tähelepanu just nimelt inimõigustele ja, ja mitte niivõrd hindade stabiilsusele niimoodi saame me ain-, see on ainus viis, kuidas me saame tagada selle, et inimeste õigustest peetakse lugu. ma pean siin äh, silmas juurdepääsu olulistele avalikele teenustele, samuti sotsiaalsetele hüvedele. ilma selleta ei saa meil olla õiglasemat ja ausamat Euroopat äh, seda ajal, kus inimeste töökohad on väga ebakindlad, kus tööpuudus on suur, töötajatele makstakse halvasti me näeme, et vaesuse näitajad on kasvanud. kaheksakümmend viis miljonit inimest on äh, vaesuse kütkes ning see on veel tagasihoidlik äh, hinnang. tegemist on tõesti väga tõsise hoobiga meile kõigile ja me peaksime ümber mõtlema oma poliitikat see oleks siis taust minu raportile. me ei räägi mitte miinimumsissetulekust, vaid miinimumsissetulekutest mitmuses. ma arvan, et äh, arutelu käigus on juba selgeks saanud, et meil on vaja miinimumsissetulekut tööst, samuti miinimumsissetulekut äh, äh, praktikast või koolitusest, miinimumpensioni, olgu see siis sotsiaalpension või miinimumpension või mis iganes, meil on tõesti vaja miinimumsissetulekut selleks, et igaüks saaks elada väärikalt loomulikult on olukord riigiti erinev, aga siinjuures tuleb arvestada seda valitsevat konteksti, milline on iga riigi miinimumpalk, olgu see siis viissada eurot või nelisada seitsekümmend viis eurot, nagu minu kodumaal ja mõnedes riikides on miinimumpalk veelgi väiksem. ja küsimus on ka näiteks sellest, kas tuleb tervishoiuteenuste eest maksta või on see tasuta. sama puudutab ka haridust ja teisi avalikke teenuseid. niisiis, see on see teema, millega meil tuleb tegeleda. tegemist on siis mitmemõõtmelise küsimusega, küsimus ei ole ainult sissetulekus kui niisuguses ning äh, meil on äh, vaja siis äh, poliitikas pöörata tähelepanu tervishoiule, sotsiaalhoolekandele, ühiskonna kõige nõrgemad lülid, noored, naised vajavad kaitset. inimesed ütlevad, et naised on vaesuse tegelikuks paleks Äh, tihtipeale on need just nimelt naised, kellel ei ole korralikku pensionit ja kes äh, kannatavad tõelist vaesust. Äh, seetõttu meil tuleb paika panna sellised poliitikad, mis lubaksid õiglast tulude jaotamist ning juurdepääsu ka ühiskonna kõige nõrgematele siis äh, ma pean siin silmas immigrante, puuetega inimesi, lapsi, äh, neile tuleks pöörata erilist tähelepanu. sellel Euroopa vaesusevastase võitlemise aastal peame me jälle korjama, kordama äh, seda, et Euroopa Parlament on pühendunud vaesusevastasele võitlusele, me ei soovi lihtsalt teha tühje sõnu me peame keskenduma tõesti poliitikatele, muutustele, mis on vajalikud selleks, et reageerida nende inimeste muredele. nii et, et inimesed tõesti tunneksid, et äh, nende heaks on midagi ära tehtud, ma ei taha öelda, et me peaksime hakkama maailma muutma, aga me peaksime astuma vähemalt väikese sammu edasi selleks, et äh, vaesust vähendada. ning äh, muutma seda ebaõiglast süsteemi. no aitäh sissejuhatuse eest, nüüd ma annan sõna neljale külalisele ja seejärel jätkame ühise aruteluga. sotsiaalpartnerite nimel alfabeetilises järjekorras sõna esmalt Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni esindajale Henri Lourdel, kuus minutit. suur aitäh, suur aitäh selle eest, et kutsusite Euroopa Ametiühingute Konverentsiooni siia osalema. ma kuulasin suure huviga seda, mida ütles proua raportöör ja nimelt eriti seda, et Euroopa Parlament soovib võtta endale konkreetseid kohustusi ja võtta karmimaid meetmeid ja mitte teha lihtsalt äh, ilusaid avaldusi. jah, tõepoolest, avaldusi oleme äh, me kuulnud küll ma ei tahaks tulla siin tagasi eh, ILO või ÜRO esmaste avalduste juurde, kuid tulgem tagasi üheksakümne teise aasta Euroopa Liidu soovituste juurde ning eh, vabandage, aga toona ma juba osalesin eh, selles arutelus, siis mida me toona ütlesime? me tunnistasime, et inimesel on põhiõigus piisavatele sissetulekutele, et oma elu inimväärikalt elada. ning me tunnustasime, et selline õigus peab olema kõikidel inimestel, kes ise ei suuda endale taolisi sissetulekuid äh, tagada või kelle pere ei suuda seda teha. nii et avaldusi meil on, sellest on küll ja küll, nüüd me peame minema tegude juurde, me peame leidma vahendeid, mis võimaldavad vastata tekkinud probleemidele. Te rääkisite sellest, et põhjused on mitmeid, põhjuseid on mitmeid. jah, tõepoolest, juba aastaid me näeme, et Euroopa Liidus on loodud töökohti, aga neid töökohti iseloomustab ennekõike just nende ajutine iseloom. tegemist on äh, äh, osalise tööajaga, tähtajaga töölepingutega ning need valikud ei ole alati vabatahtlikud. jah, tõepoolest, minu jaoks on klaas pigem pooltühi. me võime ütelda, et vaesus ei ole oluliselt suurenenud, muidugi ma räägin kriisieelsest ajast, kuid vaesus ei ole samas ka vähenenud, aga jällegi üks pühalik kohustus aastast kaks tuhat me võtsime kohustuse ju endale välja juurida vaesus. sellise kohustuse me võtsime, aga tuleb nentida, et vaesus on endiselt olemas. lisaks sellele on ka töökohad muutunud ebakindlaks ja see on toonud endaga kaasa vaese töötaja. Neid on kakskümmend miljonit Euroopas. siin me ei räägi enam praktikatest, vaid naistest ja meestest, kellel on töökoht ja kes ei suuda elada väärikalt sellest tööst. nii et töö osas sotsiaalpartnerid on siiski jõudnud äh, edasi üheksandal detsembril sellel, vabandust, eelmisel aastal see samm astuti, sõlmiti lepe inklusiivse kaasava tööturu loomiseks. vabandan, et tegemist ei ole küll tõesti oma väljendi pärast, tegemist ei ole mingi imevalemiga, kuid tegemist on ikkagi esimese korraga, kui me räägime mitte ainult neist, kellel juba on töö, vaid ka neist, kellel ei ole ning me aitame neil tööturule siseneda. olgugi, et nagu ma ütlesin, pikka aega me rääkisime sellest, et äh, töö on garantiiks vaesuse ja tõrjutuse vastu ning äh, viimasel ajal see nii enam ei ole, sest et vaesed töötajad ja te räägite ka pensionitest, neist saavad tulevikus vaeseks, äh, vaesed pensionärid ja, ja nad ja kehvad pensionid. Need, kellel ei ole tööd, need, kellel ei ole aga juurdepääsu kogu öö, äh, tööturule X põhjusel, siis meie nõuame, et täna loodaks instrument, milline see ka ei oleks, seda võib arutada, mis võimaldaks teatud tagatise sissetulekute osas luua. mulle eriti ei meeldi miinimum äh, tagatud sissetuleku mõiste, sest et ma tõesti ei saa aru hästi, mida siin silmas peetakse, kui me tegelikult räägime elu äh,, inimväärikast elust ning äh, kodanikuks olemisest. kuid, hea küll, praegu liikmesriikides, paljudes neist on olemas kas teatud sissetulek või teatud abi ette nähtud. kuid igal juhul, kui selline tasu on ette nähtud, on see tasu alla vaesuse piirmäära, mille on paika pannud Euroopa Liit ehk siis kuuskümmend protsenti keskmisest äh, sissetulekust. aga mis tasust me siis räägime, kui me, kui see tasu ei võimalda isegi vaesuse äh, alammäärast üle saada? seega siis, meie tahaksime me nõuame, et oleks õigus sissetulekule ning et see sissetulek oleks piisavalt äh, suur, et võimaldada elada inimväärikalt, vastavalt kõikidele neile toredatele avaldustele, mis me oleme teinud. ning selle õigusega peab kaasas käima ka vastav instrument ja see peab olema heidutav eh, neile, kes ei soovi nendest õigustest kinni pidada. ma olin eh, hiljuti ühes liikmesriigis, milliseid ma ei tahaks ütelda, ja ametiühingute tegelastega neid arutasime, osales, eh, kuulasime ära ka valitsuse, kes ütles meile, et jah, aga tõepoolest siin räägitakse kahekümne viiest protsendist vaesuse väljajuurimisest, mitte täielikust, vaid kahekümne viiest protsendist vaesuse vähendamisest, kuid me ei saa seda kohaldada. mida see tähendab? see ei tähenda mitte ainult seda, et puudu on heast tahtest siin, vaid tuleb ka äh, kohustusi võtta. nii et ma arvan ikkagi, et on väga oluline ja meie oleme valmis äh, kogu oma äh, me oleme valmis igati koostööd teile pakkuma taolise instrumendi ja si-, tasu sisseviimiseks. suur aitäh ja Business Europe'i nimel proua Rebecca Smith. Thank you, chair, and also thank you. suur tänu suur tänu ka selle eest, et te kutsusite Business Europe'i esindajad siia. praegusel hetkel on olukord selline, et Euroopa Liidu suutlikkus maandada riske ja tagada sotsiaalne progress on ohus, kui me ei suuda välja tulla kriisist ja tugevdada oma jõupingutusi liikmesriikides. Business Europe'i jaoks on hädavajalik äh, Äh, Euroopa sotsiaalsüsteemide finantsiline stabiilsus, kui me räägime vaesuse väljajuurimisest ja kaasata ühiskonna loomisest. meil on tarvis äh, tagada tootlikkuse kõrge tase ja tööhõive kõrge, kõrge tase Euroopas. Business Europe on koostanud Go for Growth äh, teatises selle kohta, kus me ütleme, kordistama oma majanduskasvu potentsiaali. ja siin tuleb teha vahet äh, Äh, et äh, kuus koma viis miljonit töökohta loodaks, äh, kui majanduskasv oleks ühe protsendi asemel kaks protsenti. meil on tarvis kaotada vaesus, tagada sotsiaalne kaasatus, meil on tarvis ko-, korralikke ri-, riigi eelarvestamist ja korralikku finantsinstitutsioonide raamistikku. paar märkust veel meie arvates see praegune strateegia on hea alus töötamaks välja tugevam Euroopa, aga meie arvates äh, tuleks tegutsema, tegutseda kiireloomulisemalt. me teame, et äh, kaasatud ühiskond on üks osa kakskümmend kakskümmend strateegiast ja nagu seal ka öeldud, tähendab see suuremat tööhõivet, äh, paremaid oskusi, võitlust vaesuse vastu ja tööturgude ja koolitus- ja haridussüsteemide moderniseerimist, see tähendab, et kõigil oleks võimalus edeneda. kaitsetud paindlikkus peaks olema selle strateegia südames, see tähendab äh, äh, kaasatuse suurenemist, äh, tööhõive suurenemist ja võimalust kohaldada oma oskusi vastavalt tööturu nõuetele. ja eriti on, tuleb siin rõhutada just see, seda tegevuskava uued oskused uute töökohtade jaoks. loomulikult me toetame sotsiaalse kaasatuse ja vaesuse väljavõt-, väljajuurimise tegevuskava, ma saan aru, et see tegevuskava peaks lõppema kahe tuhande kümnenda aastaga, aga ta peaks jätkuma meie arvates. samuti tuleb üle vaadata pensionisüsteemide ja sotsiaalkaitsesüsteemide jätkusuutlikkus ja samuti teenustele juurdepääs mis on kaasatud ühiskonna juures kriitilise tähtsusega. nüüd paar märkust tööturu kohta. Business Europe'i jaoks on oluline tunnustada, et tööhõive, mis küll ei taga vaesuse väljajuurimist, on siiski kriitilise tähtsusega. on oluline tõsta tööhõive taset läbi uute inimeste toomise tööturgudele, et tag-, tagamaks, et Euroopa äh, heaolusüsteemid oleks jätkusuutlikud, see puudutab ka kaasatud ühiskonda. on läbi viidud mitmeid äh, edukaid tööturureforme, nagu näiteks lühiajalise töö võimalus, aga selleks, et ettevõtted looksid uusi töökohti, on vaja korralikke, korralikku raamistikku näiteks kui vähen-, väheneks üks protsent, äh, kui, kui oleks töötajal üks protsent, äh, töötaja tootlikkus oleks üks protsent väiksem, väheneks töökohtade arv äh, null koma kuuskümmend viis protsenti. samuti tuleb inimesi motiveerida pidevalt otsima uusi töökohti, nagu juba mainitud, on oluline kaitstud paindlikkus, Äh, jätkusuutlik äh, äh,, elukestev õpe ja modernsed äh, heaolusüsteemid. nagu juba kolleeg mainis, Euroopa sotsiaalpartneritena oleme me ka tegutsenud siin valdkonnas, me oleme kokku leppinud raamkokkuleppes kaasatud äh, tööturgude osas. seeläbi saavad äh, sotsiaalpartnerid aidata koostöös kaasa kaasatuse suurenemisele tööturgudel meie arvates on hädavajalik see ka sots-, sotsiaalse kaasatuse tõstmiseks ja see on nii riikide kui sotsiaalpartnerite ja ettevõtete kohustus. me peame leevendama raskusi mitte ainult tööturgudele sisenemisel ja taassisenemisel, vaid ka integreerimisel sinna. loomulikult arvame me, et piisav sissetulek on hädavajalik inimväärikuse säilitamiseks E, e, ja ka selleks, et kõik saaksid osaleda ühiskonna tegemistes. kahe tuhande üheksanda aasta raport sotsiaalse kaitse ja sotsiaalse kasvatuse kohta ütleb, et peaaegu igal liikmesriigil on kas riiklikul või regionaalsel tasandil mingisugune e, abirahade süsteem olemas meil on tarvis abi anda selliste süsteemide väljatöötamisel ning õige on see, et tuleb tagada, et sellised süsteemid ei mõjutaks negatiivselt stiimul-, äh, inimeste stimuleerimisel äh, töökohtade otsimiseks. me arvame, et avatud koordineerimismehhanism on ikkagi Euroopa Liidu tasemel kõige mõistlikum äh, sotsiaalse kaasatuse nimel võitli-, võitlemisel samuti on oluline vastastikune kontroll ja heade tavade vahetamine liikmesriikide vahel, see võimaldaks äh, liikmesriikidel paremini neid probleeme lahendada, suur tänu! Euh, suur aitäh ja ma teen nüüd ettepaneku, et äh, kuulame ära veel kaks äh, kõne, kõnelejat ja siis annan vaesusevastase võitlemise võrgu e-, esindajale sõna. Uh, thank you very much uh,. suur aitäh Äh, kuigi oma päeva on juba hiline, tahaksin kõigile siiski head püha Patricku päeva soovida. Äh, kõigepealt ma tahaksin parlamendi tänada selle eest, et sellele teemale tähelepanu on juhitud. Äh, ma mõistan, et viimase aasta jooksul, aastate jooksul parlament on koostanud sellel teemal üsna olulisi raporteid ning on oluline, et selle teemaga tegelemist jätkasid, aga nagu just ametiühingute esindaja ütles, on oluline, et see raport aitaks selles vallas ka edasi minna ega mitte kordaks seda, mis juba minevikus on öeldud või tehtud. selles osas tundub mulle, et me oleme valmis teiega tõesti tegema koostööd ja kõiki neid edasisi samme toetama. et tegemist on ka jätkuga aktiivse kaasatuse soovitusele selles osas on juba olulisi samme astutud, on koostatud raport miinimumsissetulekusüsteemide kohta, samuti on üritatud välja töötada näitajaid ja ma loodan, et see raport aitab samuti neid ettevõtmisi toetada ma loodan, et kõik parlamendifraktsioonid hoolitsevad selle eest, et sellest raportist tuleks tõesti tugev ja oluline raport ja ma tõesti kutsun raportööri üles seda saavutama. Äh, piisav miinimumsissetulek on tõepoolest põhiõigus ja see on väga oluline, et inimene saaks väärikalt elada. ma ei tea, kui paljudel teist on tulnud sellist süsteemi kasutada. ma tean oma elust perioode, kus mul tõesti oleks vaja olnud juurdepääsu sellisele miinimumsissetuleku süsteemile. see võib-olla ei olnud piisav, aga vähemalt see, et ma midagi sain, oli oluline, see säilitas minu sidemed ühiskonnaga. nii et, et ma tõesti tahaksin rõhutada, kui olulised sellised süsteemid on, kuidas nad aitavad kaitsta põhiõigusi minu arvates on väga oluline ka, et me ei üldistaks liiga palju ja saaksime aru, millest me räägime. Äh, klassikalised piisava miinimumsissetuleku kavad on sellised, äh, mis on suunatud inimestele, kes saaksid tööd teha, aga ei suuda tööd leida ja minu arvates peaks see kõigile inimestele sellises olukorras tõesti olema kättesaadav ja enne me kuulsime näiteks Prantsusmaast, kus, kui sa oled noorem kui kakskümmend üks aastat, siis sellisele süsteemile juurdepääsu ei ole ja seda ei tohiks lubada. väga oluline on ka see, et me edendaksime seda piisavate miinimumsissetulekute süsteemi mõistet nii, et see kataks kogu elu elutsüklit ja vaatas, kas ka näiteks pensionid on piisavad, kas lastetoetused on piisavad, nii et, et meil oleks tõesti selline terviklik pilt. me räägime praegu äh, miinimumsissetuleku äh, rollist vaesusevastases võitluses ja kaasava ühiskonna arendamises. ma tahaksin öelda, et see on oluline instrument nii vaesuse vältimisel kui ka leevendamisel ja selles kontekstis tuleks siis miinimumsissetuleku olulisusest aru saada. mina olen väga palju töötanud inimestega, kes on väga tõrjutud ja tööturul väga kaugel ja mul ei ole kunagi olnud raskusi inimesi motiveerida tööturule tähemale tulema aga tihtipeale neil ei ole lihtsalt vahendeid seda sammu astuda, astuda ning see piisav miinimumsissetulek on see vahend, mis aitab neil seda sammu astuda ja aitab neil siis korralikku tööd leida. aga kriisiolukorras me oleme ka näinud, kui oluline see piisav miinimumsissetulek on majanduse stabilisaatorina. Äh, see funktsioneerib ainult mitte nende inimeste jaoks, kes seda sissetulekut saavad, vaid see aitab ka ühiskonnal funktsioneerimist jätkata. ja me peame ka sellele miinimumsissetuleku rollile tähelepanu pöörama. samuti on teada, et äh, piisav miinimumsissetulek on äärmiselt oluline selleks, et arendada võrdsemat ühiskonda. me teame, et võrdsem ühiskond toimib kõigi jaoks paremini, sealhulgas ka vaeste jaoks ma arvan, et me peaksime tõesti suutma edastada sõnumit, kui oluline on piisav miinimumsissetulek ja samuti sõnumit, et see on hea kogu ühiskonnale. ning me tõesti peame jagu saama sellistest negatiivsetest stereotüüpidest, mis tihtipeale selle äh, piisava miinimumsissetulekuga ja sellest äh, süsteemist kasusaajatega ühendatakse Äh, mul on mõned väga üksikasjalikud ettepanekud, aga ma hoolitsen selle eest, et see dokument, mille ma ette valmistasin, oleks kõigile komisjoni liikmetele kättesaadav, sest mul tõesti ei ole aega neid praegu siin üksikasjalikult ette lugema hakata. oluline on öelda seda, et tööd on juba tehtud, on uuritud, milline on see piisav miinimumpalk. me teame et, et kuuskümmend viis protsenti keskmisest sissetulekust on see äh, võtmeetaloon. me teame ka seda, et meil on äh, standardeelarvemeetodid, mida kasutatakse ja, ja see aitab kõik selgemaks teha, mis selle süsteemi taga juba on, nagu proua Figureido oma sissejuhatavas sõnavõtus ütles, on piisav miinimumsissetulek seotud ka sellega, millistele teenustele inimestel on juurdepääs ja, ja millised toetused on olemas nendel teenustele juurdepääsuks Äh, samm edasi, mida me siin raportis palume, palume, on see, et võetaks vastu raamdirektiiv äh, piisava miinimumsissetuleku süsteemi kohta ja meil on üksikasjalikud ettepanekud selle kohta, milline selle raamdirektiivi sisu peaks olema. Äh, see ei ole üks lahendus kõigi jaoks, vaid tegemist peaks olema tõesti protsessiga, mis paneks iga riigi välja töötama piisavat miinimumsissetuleku süsteemi ja me võime tõesti aidata teil neid samme kujundada ja tegemist oleks tõesti olulise sammuga edasi. ma olen oma kõneaja juba ära kasutanud ja ma tahaksin veel kord korrata, et me üritame tagada seda, et aktiivse kaasatuse soovitus äh, jätkutöö toimub ja et tõesti viiakse sisse ka range järelevalve selle soovituse ellurakendamise üle ning me peame hoolitsema selle eest, et see raport, mis praegu koostatakse, oleks tõesti samm edasi, kus nõutakse siis raamdirektiivi eh, piisava miinimumsissetuleku kohta. suur aitäh, me oleme lõpetanud nüüd oma külaliste ettekannetega, alustan arutelu. esinaine vabandab proua Tipupo Euroopa Sotsiaalplatvormi nimel tõesti südamlikud vabandused, palun. Especially that I have abandoned my children on a Wednesday to come here, so I really need to take the floor. So what I want to say, I mean, is that eh, sotsiaalplatvorm toob kok-, eh, on, eh, on kokku toonud neliteist erinevat Euroopa võrgustikku, mis tegelevad vanemate inimeste, naistega, puuetega lastega ja nii edasi. ja me kõik teame, kui oluline on miinimumsissetulek, vähemalt selles osas oleme me kõik ühel meelel. me ka tervitame asjaolu, et parlament koostab selles valdkonnas raportit, aga ma keskenduksin viiele sõnumile kõigepealt. me peame naasma esialgse eesmärgi juurde. milline on Euroopa tasemel äh, pühendumus vaesuse väljajuurimiseks ka liikmesriigi tasel, tasemel. see on peamine küsimus, sest miinimumpalk on ainult instrument. ja me peame mõtlema, kas see, see on piisavalt seotud meie lõppeesmärgiga. numbrid on ju selged, kaheksateist, kaheksakümmend miljonit inimest terve Saksamaa rahvastiku suurune hulk inimesi elab vaesuses ja kas me soovime seda olukorda muuta? ja ka Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia väga meeldival kombel tunnustab, et üks, tunnistab, et üks viiest peamisest eesmärgist järgnevaks kümnendiks on öö, seotud vaesuse väljajuurimisega. see on hea, hea suur samm edasi, sest ühiskonnaga, ühiskonnana me ei saa areneda öö, kui me ei võta arvesse innovatsiooni ja muud sarnast, aga ka vaesuse väljajuurimist. praegusel hetkel on tegemist komisjoni ettepanekuga ja ma tõesti sooviksin, et Euroopa Parlamendi saadikud toetaksid selle eesmärgi säilitamist, sest kuu lõpus arutavad seda liik-, liikmesriikide esindajad. ja küsimus on ka, mida teie Euroopa Parlamendis saate teha kaitsmaks seda eesmärki ja sellega seotud äh, mõõdikut. ka see on väga oluline. teiseks, kui on olemas juba eesmärk, siis me teame, millised instrumendid selle äh, saavutamiseks töötavad. me teame, kuidas ju vaesust välja juurida. üks nendest vahenditest on miinimumsissetulek. proua Figureidu mainisite ka äh, avalikke teenuseid, piisavat pensioni te, juurdepääsu tervishoiusüsteemidele ja me, me, äh, meil ei ole ka palju aega tegutsemist, aga me teame, millised äh, instrumendid töötavad. kahjuks aga majanduskriisi tõttu öö, äh, õn-, õnneks majanduskriisi tõttu nüüd mõistetakse, et need sotsiaalkaitsesüsteemid tõesti aitavad kriisist üle saada ja see oleks minu teine, teie, teine sõnum teile, parlamendisaadikud. kuidas me unustame kriisi ajal sotsiaalsed stabilisaatorid, seda mainiti eelmisel aastal, aga nüüd on see jälle unustatud. me ei kasuta praegu olukorda ära. sotsiaalsed stabiliseerijad on väga olulised meie ühiskonnas, kuidas me saame rääkida öö, äh, sotsiaalsest stabiilsusest, me peame ju seda ära kasutama meie ühiskonna arenguks. see oleks minu teine ettepanek äh, teie raporti asjus. kolmandaks, töötingimused. Sanri Lordelliga rääkisime me sellest juba. murettekitav on see, et et töötingimuste halvenedes öö, äh, mõju, halvenemine mõjub järjest hullemalt ka ähm, miinimumpalka saavatele inimestele. Äh, et kui nende palk äh, väheneb, ei, ei saa, äh, ei saa nad ka juurdepääsu hoolekandesüsteemile kui inimestele öeldakse, et te peate leidma mingisuguse töökoha, te ei saa lihtsalt äh, töötu abirahast elada, see tähendab, et töötingimused vähenevad, miinimumpalk väheneb ja inimeste, inimesed ei suudagi vaesusest välja rabeleda. seetõttu tuleb tagada ka, ka töökoht, korralikud töökohad. me oleme eriti rõhutanud seda negatiivset suhtumist sotsiaalabi saajatele, neid peetakse justkui kurjategijateks. Öeldakse, et otsi töökohta, aga kui töökoht, kui palk on nii väike, et ei saa isegi laste hariduse eest maksta, siis tuleb saada ka sotsiaalabi. kõik need küsimused on omavahel seotud ja tuleb olla väga ettevaatlik. seetõttu ma sooviksin, et te rõhutaksite ka töökohtade kvaliteedi ka kahjuks kakskümmend kakskümmend strateegias ei olnud üks peamisi eesmärke. kuigi on jõudnud ju konsensusele, et lo-, et vaatamata sellele, et loodi töökohti, nad ei olnud hea kvaliteediga ja loodetavasti Euroopa Nõukogus võetakse seda küsimust arvesse. lõpetuseks võrdsus. proua Figureidu, te meeldival kombel mainisite just seda, et tuleb vaadata eraldi inimgruppe ühiskonnas, keda, kes on erinevates olukordades, näiteks naised, üksikemad, kes elavad vaesuses. see on seotud ka jällegi töökohtade kvaliteediga. Äh, tuleb välja, et on vaja kahte palka, sest ühest palgast ei piisa need inimesed, kes äh, pea-, on, peavad üksinda kasvatama lapsi, need ei saa selle, sellise palgaga hakkama. Äh, lõpetuseks tuleb mõelda ka direktiivi peale. direktiivid on väga ühe, ühemõttelised. näiteks palgalõhede või diskrimineerimisvastane direktiiv, need töötavad. suur tänu! aitäh! nüüd läheme edasi üldise aruteluga. ja kõigepealt proua Linn Yes, thank you. And can I jah, aitäh, ma tahaksin tervitada kõiki külalisi, mõnedega teist ma olen juba palju aastaid koostööd teinud selles küsimuses ja ikka ja ikka tuleme selle teema juurde tagasi. ma tean seda raportit, mis koostati kahe tuhande seitsmendal aastal, Euroopa Parlament võttis selle vastu, juba seal ma nõudsin äh, väärikat miinimumsissetulekut, aga näib, et seda ei ole ikkagi me peame tegema vahet miinimumsissetuleku ja miinimumpalga vahel. ma tean, et aastate jooksul on erinevad inimesed eh, need kaks asja omavahel segi ajanud. minu arvates on väga oluline, et kui me räägime piisavast või väärikast miinimumsissetulekust, siis me ei ajaks seda segi miinimumpalgaga, sest need on kaks täiesti erinevat asja me oleme just vaesusevastase võrgustikuga kõnelenud äh, sellest, et, et avatud äh, koordineerimismeetod on äh, viis edasi minna. mina tahaksin teada, mida teie arvate, kuidas sellel avatud koordineerimismeetodil läheb, kas see aitab seda miinimumsissetulekut saavutada, kas praegu on selle meetodiga võimalik midagi saavutada? minu arvates see võimalik ei ole, vähemalt sotsiaalsfääris mitte. aga ma äh, tõesti mõistan, et see meetod ei ole toiminud nii, nagu ta oleks pidanud ja ma tahaksin teada, mida teie arvate, kuidas seda saaks tõhusamaks muuta. Te kõnelesite sellest, et meil on vaja raamdirektiivi me ei tohiks hakata tegema liigseid ettekirjutusi igale liikmesriigile eh, ühte konkreetset mudelit peale suruma, sellega ma olen nõus, aga võib-olla me tõesti hakkame sellesse punkti jõudma. me ei tohi liikmesriikidele öelda, et te peate maksma konkreetselt seda miinimumsissetulekut, meil oleks võib-olla tõesti vaja lihtsalt mingit raamistikku, mille piires tegutseda. seda kõike silmas pidades Te rääkisite ka antidiskrimineerimise direktiivist, mis on nüüd nõukogusse toppama jäänud. ma tahaksin teilt kõigilt küsida, et kui meil tõesti õnnestub tulevikus saavutada mingi raamdirektiiv miinimumsissetuleku kohta, siis kui palju toetust me nõukogust selle jaoks saame, kas see jääb jällegi nõukogusse toppama nagu diskrimineerimise vastane direktiiv ja kui me tõesti äh, järgime seda üleskutset raamdirektiiv vastu võtta, kas siis äh, paralleelselt sellega, nagu ütlesite, oleks vaja ka avatud koordineerimismeetodit või veel midagi muud, et me lihtsalt ei ootaks äh, nõukogu taga pärast seda, kui oleme oma arvamuse direktiivi kohta avaldanud. ja tahaksin tänada te kõiki töö eest, mida te selle küsimuse kallal olete teinud. härra Koferaati ja härra Higins. Grazie Presidente, le osservazioni della collega Figueiredo sono molto suur tänu. minu arvates olid proua Figureidu kommentaarid vägagi stimuleerivad. aga me peaksime astuma siin nüüd sammu tagasi. me ei tohiks unustada, et see teema, mida, mida me siin arutame, on üleval olnud juba mõnda aega. aga kahtlemata viimase paari aasta kriis on seda veelgi pakilisemaks muutnud. kas meil on võimalik lühemas perspektiivis paika panna mingisuguseid meetmeid, tulemaks välja kriisist Euroopa Liidus? metodoloogia osas võib-olla tuleks mõelda struktuursete ja kri-, kiireloomuliste meetodite kasutamise peale, aga neid kahte tuleks eristada. kui ei, majandus kiiresti ei taastu ja ei hakata uuesti looma jõukust, siis sotsiaalkaitse küsimused on veelgi pakilisemad, sest valitsustel ei ole piisavalt ressursse. inimestel on vajadused aga ikkagi alles kakskümmend kakskümmend strateegia üritab Euroopa Liidu majandust uuesti käima lükata. aga minu arvates tuleks praegu keskenduda just nendele inimestele, kes kõige rohkem muret tekitavad. üks valdkond, mis äh, probleemsemaks muutub, on just vaesus ja selle süvenemine. see on seotud tööpuuduse suurenemisega ja äh, kui inimesed jäävad töötuks, siis neile antakse teatud abi, aga kui nad ei tööta, siis mingisuguseid erilisi abiinstrumente olemas ei ole. niisiis see miinimumsissetulek kriisiolukorras võiks olla selliseks kaitseinstrumendiks kõige haavatavamate inimeste puhul, kes ei ole kunagi töötanud või kes on töö kaotanud. olukord liikmesriigiti erineb, mõningad liikmesriigid on šoki leevendamise mehhanismidesse palju investeerinud teised pole eriti mõelnudki inimeste elutingimuste peale, kui nad on töötuks jäänud. niisiis, peamine on siin, et kõigil oleks võimalik kasutada seda ühte sama instrumenti, mis oleks ka struktuurselt tõhus. sest probleemsete inimeste arv järjest ju suureneb veel üks küsimus, töökohtade vilets kvaliteet. minu põlvkonnas äh, oli inimene vaene siis, kui tal tööd ei olnud. aga olukord on muutunud. eriti naiste puhul ei saa nad piisavalt suur, suurt palka, et äh, ületada see vaesuskünnis. Äh, töötavad vaesed on tegelikult oluline probleem, sest statistika näitab, sest äh, töötava vaese puhul on ju peamiseks probleemiks äh, liiga väike palk, äh, see on nagu nõiaring, mida saab murda aga parema koolituse läbi. muidu need inimesed sellest nõiaringist ei pääsegi. siis vanad inimesed, nad on sageli vanad seetõttu, sest et nad on üksi, neil ei ole enam äh, pere ühist sissetulekut ja nad sõltuvad abist kui me vaatame öö, äh, seda sotsiaalabi, siis sageli on vae-, äh, vanemate inimeste puhul ainuke võimalus äh, ellu jääda läbi abirahade saamise. suur tänu, härra Higins. suur tänu ma teen väga lühidalt, sest aega on meil vähe. ma ei tea täpselt, keda Business Europe täpselt esindab, milliseid ettevõtteid, aga ma tean, et reaalsus on selline, et üle Euroopa Liidu materdab, materdavad suured et-, suurettevõtted selle sotsiaalse äh, tagatiste süsteemi ja miinimumsissetuleku küsimuse maatasa. ja nad öö, seavad küsimärgi alla isegi selle miinimummäära alla, mille terve hulk inimesi peavad Euroopas praegu elama, eriti kapitalismi rahvusvahelise kriisi tõttu. ja nad väidavad, et miinimumpalku peab vähendama. seda on väga aktiivselt äriringkonnad praegusel ajal reklaamimas Iirimaal. väidetakse ka, et miinimumpalka töötajatele peaks vähendama. ja loomulikult miinimumsissetulek ja miinimumpalk on omavahel seotud. soovitakse vähendada äh, sotsiaaltoetusi ähm, ja töötu abirahasid see ning samuti äh, äh, miinimumpalku. ja Iiri valitsus on seda ka teinud. samal ajal Euroopa Liidus võivad riskifondid amokki joosta ja näiteks Kreekas kaose tekitada. ning Kreeka valitsus ekspluateerib veelgi enam juba vaesuses elavad, elavaid töötajaid. ilusatest sõnadest pole kasu. ning veel pensionite küsimus pärast elupõlist tööd on inimesel ju õigus korralikule pensionile. see peaks olema põhiõigus, aga üle Euroopa see öö, vägagi tsiviliseeritud idee on sattunud ettevõtete poolt rünnaku alla ja, ja ettevõtted tegutsevadki, tõstavad pensioniiga näiteks Iirimaal kuuekümne kaheksanda eluaastani Nad soovivad, et inimesed lihtsalt kukuks surnuna oma töökohal kokku. ja Euroopa reaalsus on lihtsalt selline. Te teate, et ametiühingud tore on, et ETUC siin pöördub ka parlamendi ja komisjoni poole, aga ma arvan, et komisjon ja nõukogu on neoliberalistlikud parempoolsed üksused, kes toetavad suurettevõtteid selle asemel, et äh, tegutseda selle nimel, et äh, inimesed ei langeks masendavasse vaesusesse ja et nende elustandardid edasigi ei väheneks. suur tänu! aitäh, härra Higins, kas on veel sõnavõtusoove? ei ole, siis sellisel juhul annan sõna minutiks kõigile külalistele. et esimese etapiga lõpule saada ja seejärel saab sõna veel proua Figuredo. nii et äh, hakkame pihta samas reas, härra Lurdel. jah, aitäh. tahaksin rahustada härra Higinsit ma tõesti ei ole ise väga liberaalne, see, mida meie nõuame, on äh, kvaliteetne töö aga üks siiski, millele tahaksin rõhku panna, sest seda öelda ja see tekitab minus muret. räägiti minu, minu naaber, kuid jah, ma tean tõesti, milles asi. räägiti äh, sellest, et vähendatakse äh, sääste selleks, et luua töökohti, kuid ei, ei, see pole kunagi äh, töökohti juurde loonud. ning lisaks sellele veelgi tõsisem on see, et see vähendab vahendeid see vähendab äh, sääste, see vähendab maks, äh, makstud makse. see vähendab teisisõnu neid vahendeid, millest maksta tasu, äh, mitte ainult miinimumtasust, siin me ei räägi vaid, vaid inimväärikast tasust. aga ettevaatust. ärgem nüüd Pieri paljaks kisu, samas jättes Pauli ka ilma riieteta, nii et äh, me peame leidma hoopis uusi vahendeid, me peame leidma uusi viise, kuidas oma ambitsioone täita, nagu finantstehingute ja pankade puhul. nii et äh, siin ma olen tõesti väga selgesõnaline. aitäh, proua Rebecca Smith! Äh, kuna aega on ainult üks minut, äh, siis ma vastaksin sellele küsimusele, mis oli otseselt mõeldud Business Europe'le Europe, äh, Business Europe esindab neljakümmend äh, föderatsiooni, me esindame ühtekokku kahe, kahtekümmet miljonit suurt, väikest ja keskmist ettevõtet, nii et, et nüüd te teate, Äh, selles äh, tööst, mida mina olen näinud, me küll ei ole miinimumsissetuleku vastu, nii et, et ma ei tea, kuidas härra Higginsile see mulje on jäänud. me nõuame, et oleks äh, tasakaal riigi rahanduse jätkusuutlikkuse vahel ja ma arvan, et keegi siin ei ole selle vastu, et riigi rahandus liikmesriikides on praegu kriitilises punktis ja teisalt on vaja tõhusat sotsiaalkaitsesüsteemi, sealhulgas ka pensioned me ei ütle ei miinimumsissetuleku süsteemidele, aga meie jaoks on äärmiselt oluline ja seda on rõhutatud ka sotsiaalkaitse raportis, et inimesed tõesti tööturule tagasi läheksid, et rohkem raha maksudena laek-, laekuks, et me saaksime ka rohkem maksta. lisaks sellele mainiti siin ka veel avatud koordineerimismeetodid, nagu ma ütlesin, see on meie arvates väga hea vahend kogemuste vahetamiseks liikmesriigide vahel, aga me oleme nõus, et see meetod vajab tõhustamist, mul ei ole küll mingit vastust, kuidas seda saaks teha, aga me oleme valmis sellel teemal rohkem mõtlema, sest meile tundub, et see on parim viis edasi. järgmisena härra Farrel aitäh! kõigepealt me ei usu, et see avatud koostöömeetod on läbi kukkunud, see ei ole küll piisavalt hea, aga see, tänu sellele on midagi siiski saavutatud ja tänu sellele on sellised teemad nagu miinimumsissetulek päevakorras endiselt. see on, see meetod on kaotanud poliitilise hoo. praegune eesmärk on kas see kakskümmend kakskümmend strateegia suudaks sellele strateegiale uut hoogu anda. küsimus on selles, et me peame looma toetust äh, sellele dire-, raamdirektiivile miinimumsissetuleku kohta äh, ja see võiks olla siis tõeliseks tulemuseks just sellele vaesuse ja tõrjutuse vastase võitluse aastale, nii et, et me peaksime just sellel aastal üritama saavutada lubadusi selles vallas ja küsimus on selles, kust saada ressursse selle kõige tegemiseks. kui me kulutame sotsiaalkaitsele, siis see raha läheb ju otse tagasi majandusele, majandusse, nii et, et seda tuleb näha kui investeeringut ja kui mitte, mitte kui kulutust ja teiseks see summa peab olema piisav, nii et, et inimesed saaksid elada väärikalt ja asi ei ole siin tasakaalus, et ei saa öelda, et me anname natuke, et tasakaalu säilitada me peame andma inimesele nii palju, et ta saaks väärikalt elada ja tasakaalu otsigem rikaste seast. ja niisiis me peamegi vaatama, kus leida vahendeid, et see süsteem toimiks. aitäh ja proua De Pipo. Pupo, vabandust. jah, esmalt see, et kõigepealt majanduskasv ja ülejäänu tuleb järgi, ei. ma usun, et äh, nüüd me oleme näinud, et majanduskasvu on olnud, vaesust ei ole vähendatud, diskrimineerimist samuti mitte ja mingil hetkel tuleb nüüd tööle hakata. me peame hakkama tööle ning tagama miinimumsissetuleku äh, ja seda ka praegu, olgugi et me oleme kriisiolukorras teiseks, see puudutab direktiivi, jah, me peame mõistma, et on kakskümmend neli kahekümne seitsmest liikmesriigist, kellel on midagi, mis sarnaneb miinimumtasule. kolmel riigil ei ole midagi või, või väga kerged meetmed, Bulgaaria, Kreeka, Itaalia kuuluvad nende hulka. nii et eh, ma usun, et konsensus on juba saavutatud. kolmandaks tuleb töötada selle kallal, kuidas tagada miinimum eh, sissetulek. tegemist on neile inimestele, kellel ei ole tööd, võimalusega ka ennast koolitada, liikuda, minna elama teise kohta, et tööd leida, samuti see, siin ei tohi alahinnata samuti tarbimist, me oleme näinud, et Ameerika Ühendriikides kriisis antakse raha elanikkonnale ja raha kulutatakse ära, seda ei kapitaliseerita, nii et äh, ma arvan, et kõige sellega tuleks samuti arvestada esinaine, jah, aitäh, et ma nii karmilt äh, kõneajast kinni pean. kuid kahjuks äh, seda ei saa lõputult venitada. proua Figuredo, ma tahaksin äh, nüüd teile sõna anda, kuid rõhutada siiski, kuivõrd oluline see teema on. seda muidugi seetõttu, et me oleme praegu kriisis, kuid samuti tegemist on poliitilise võitlusega teie raporti ümber. me teame, et kakskümmend kakskümmend strateegia Äh, on, omab äh, ühe viie, ühe prioriteetse eesmärgina viiest ka vaesuse vähendamist ning äh, ka volinik Andoriga me seda küsimust juba arutasime. ja ma arvan, et me peaksime ka ECOFIN-i järeldustega arvestama, mis toimus eile ning need järeldused on äärmiselt murettekitavad. vaesuse eesmärkide osas loen ette inglise keeles vastava lõigu. ja mis tegelikult äh, lükkab, äh, lükkab tagasi selle vaesuse vähendamise eesmärgi, mille püstitas komisjon, mida küll teistes punktides võiks kritiseerida. tuleb silmas pidada ka äh, sotsiaalse kaasatuse eesmärgi põhimõtet. ma usun, et tegemist on ikkagi olukorraga, kus kõik näitajad tööpuuduse kohta üha tõsinevad ning ECOFIN-i pole nendega üldse konsulteerinud, see on tõesti väga muret valmistav ja ma arvan, et raportis peaks ka sellega arvestama. ma annan teile sõna arutelu kokkuvõtmiseks. palun. <clears throat> suur tänu proua esinaine. loomulikult on tulemas väga raske poliitiline võitlus. me kõik teame seda. ja mõningatest, mõningad kohalviibijatest võitlesid sedasama võit-, sarnast võitlust kümme aastat tagasi, kui me üritasime inimestel käsi väänata ja et kaasatakse küsimus ka Lissaboni strateegiasse. see läks meil läbi, kuigi me teadsime, et me kõike soovitud saavutada ei suuda. väga selge oli see, et ettepanek polnud toona piisavalt hea, aga praegu on olukord teistsugune. isegi veel halvem, seetõttu tuleb see küsimus veel kord tõstatada ja ilmselgelt oleme me õppinud nii mõndagi, teinud minevikust järeldusi. ja ma tahaksin teile meelde tuletada, et Euroopa Parlamendil ja komisjonil oli võimalus ära kuulata need esindusorganisatsioonid. nõukogu aga keeras selja, nagu meie esinaine just meelde tuletas Äh, see puudutab neid ECOFIN-i järeldusi. seega ilmselgelt on tulemas väga ränk võitlus aga me peame jätkama. ma üritan kaasata kõiki teie arvamusi ja kui teil on mingisuguseid kirjalikke avaldusi, siis vahest annaksite ka meile oma, ühe koopia, et me saaksime jõuda nendes keerulistes küsimustes konsensusele on väga oluline meeles äh, äh, teadvustada, kuidas oleks võimalik neid makromajanduslikke poliitikaid hallata. nagu nõukogu on välja toonud, on olukord väga negatiivne. aga kui siin öeldakse, et peamiseks eesmärgiks peab olema äh, eelarve puudujärgi vähendamine, et ta kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks oleks alla kolme protsendi, siis nii me vaesust välja ei juuri. loomulikult äh, teis-, sest tuleb meeles pidada ka äh, ühiskondlikku jätkusuutlikkust, me ei saa rääkida ainult äh, riigieelarvest. me ei saa jätkata vaesuse suurendamisega läbi erinevate sammude siin Euroopa Liidus. sellel peaks põhinema ka meie raport. kindlasti toimub meil edasisigi arutelusid, me saame minna ka rohkem, laskuda üksikasjadesse, aga peamiselt peame me ju keskenduma jätkusuutlikule ühiskonnale mis peaks olema ülimuslik jätkusuutliku eelarvestamise ees. aitäh! tuleme teie raporti juurde veel tagasi hiljem, uues arvamus, uus arvamuste vahetus leiab aset kahekümne seitsmendal aprillil ja siis äh, määrame kindlaks äh, muudatusettepanekute esitamise kuupäeva. nüüd üheksateist äh, tutvustan teile arvamust äriühingute vastutuse ja sotsiaalse vastutuse rahvusvaheliste kaubalepingutes kohta tegemist on arvamusega, mis on mõeldud INTA komisjonile ning algselt pidi see olema lihtsalt kiri, kuid lõpuks on see muutunud arvamuseks ja see võimaldab meil paremini sekkuda menetlusse. Te teate, millised on arvamuse tingimused, need on äärmiselt karmid, nii et palun äh, Te kindlasti näete, et need ettepanekud, mis täna õhtul äh, tutvustamist leiavad, saavad kindlasti muudetud äh, läbi muudatusettepanekute. kuid ma usun, et äh, meie komisjoni jaoks on äriühingute vastutus esmatähtis, sest et tegemist on siin ettevõtete ühe võimega vabatahtlikult eksportida seda, mida me nimetame oma sotsiaalse mudeli alusteks siin peab muidugi äh, toimuma sotsiaalne dialoog, kõik osapooled peavad olema kaasatud ja nüüd seeläbi on võimalik edasi liikuda. arutelu leiab aset, äh, osapooled äh, arutavad selle üle, kas sotsiaalse vastutuse mõtet on võimalik tõlgendada seadusandlike sätete abil, võib-olla vabatahtlikkuse alusel, kuid ma usun, et rahvusvahelises mõõtmes on siin meie jaoks tegemist ka võimalusega võidelda musta töö vastu ning maksupettuste vastu, kuid meie jaoks on tegemist samuti siin võimalusega tagada, et meie ettevõtted, kui nad väljaspool tegutsevad, käituksid vastutustundlikult ning peaksid kinni neist nõuetest, mida nad on kohustatud kohaldama Euroopa Liidu siseselt. ma tahaksin veel meelde tuletada, et nüüd, kui me ka härra Ori äh, raportit hakkame arutama, siis avaneb meil võimalus vaadata, kuidas see mõiste on kaasatud tööhõive äh, juhistesse ning äh, seejärel siis läbi Intakomisjoni raporti on meil võimalus ka oma hääl kuuldavale tuua ja mõjutada kakskümmend kakskümmend strateegiat. Need on siis need mõned aspektid, millega tahtsin välja tulla enne kui arutelu pihta hakkab ja nüüd ma teengi ettepaneku aruteluga alustada ja sõna saab proua Cecilia Wikström liberaalide nimel, palun. Madame la pres-, le president, thank you very much, this is the suur tänu. esimest korda osalen ma siin asendusliikmena siin komisjoni koosolekul ja seetõttu räägin ma rootsi keeles. kui te just ei soovi endale mingisugust lingvistilist seiklust, siis pange kõrvaklapid pähe. ma tahaksin tänada arvamuse koostajat huvitava dokumendi eest. loomulikult äh, äriühingute vastutus on oluline, äh, vastutus on oluline kõigile, nii sotsiaalvabaühendustele kui äriühingutele. me ei saa ju sellest vastutusest lahti öelda. väga keeruline on siin komisjonis rääkida, kui ümberringi käib sumin. Tack så jättemycket. It is difficult to speak when somebody suur tänu, tõesti on väga keeruline rääkida, kui keegi kuskil kõrval lobiseb. jah, mul, rääkige hiljem. see äriühingute vastutus saab anda Euroopa ettevõtetele konkurentsieelise samamoodi nagu me, me, me, aga me ei saa ju lihtsalt öö, seaduste kaudu, kaudu peale öö, keht-, kehtestada mingisugust vastutust. Euroopa ei peaks sellega tegelema, seetõttu need neli punkti siin dokumendis on natukene murettekitavad. seal soovitakse, et jah, et see äriühingute vastutus öö, oleks seadusesse kirjutatud ja Euroopa tasemel oleks paika pandud siduvad meetmed. see aga tähendaks, et, et näiteks arengumaadel tekiks meiega su-, suheldes palju probleeme me ei saa minna ka kaugemale sellest, mis on juba liikmesriikide õigustikus kirja pandud loomulikult on äriühingu vastutus väga oluline, aga vabakaubandus ja läbipaistvus peavad olema meie lähtepunktiks ja seda vastutust ei saa äh, pidada, äh, kasutada ettekäändena. Friedman ja teisedki klassikalised kriitikud väidavad, et äh, läbi kasumi maksimeerimise saab maksimeerida ka oma vabadust ja Euroopa Liidus on inimesi ja Euroopa Liidus võib juhtuda, et sellise meetmega lihtsalt ehmatatakse inimesed ära ja nad ei julge enam arengumaadesse investeerida. niisiis, me peame siin olema ettevaatlikud sellise teema käsit-, käsitlemisel, suur tänu! Merci beaucoup et euh, ravi de vous avoir dans ce aitäh ja väga kena, et nüüd te osalesite. veel kaks sõnavõttu soovijat, siis saab sõna komisjon ning kuna te tunnete väga hästi meie komisjoni härra Hoovit ja härra Serkast, te saate ainult kaks minutit kõneaega. Um, äh, suur aitäh! Äh, ma loodan, et ei lühenda mu kõneaega nüüd järgmise teema juures ma tahaksin tõesti tänada teid selle võimaluse eest sõna võtta. parlamendi eelmisel ametiajal ma kirjutasin eh, raporti ettevõtete sotsiaalse vastutuse kohta ja me peaksime meelde tuletama, et tegemist on siiski arvamusega Väliskaubanduskomisjonile ja me ei peaks siia võib-olla liiga palju aspekte sisse tooma. mis puudutab eh, teie arvamust, siis ma arvan, et ma toetan väga seda, mis on kirjas punktis viis ja see peaks olema paremini peegeldatud ka põhjenduspunktis A. mulle meeldib see eh, definitsioon eh, ettevõtte sotsiaalse vastutuse kohta, eh, mis siin on. võib-olla siin on tegemist tõlkeprobleemiga, igatahes ingliskeelses versioonis öeldakse, et aidata inimõigusi, inimõigusi ei aidata, neid, neist peetakse kinni lihtsalt mis puudutab muudatusettepanekuid, siis ma arvasin, arvan, et võib-olla peaksime kaubandusküsimusi rohkem rõhutama. mina olen väga huvitatud nendest, sellest, et kõik et, et rahvusvahelised ettevõtetel ILO standardeid järgiksid. ma arvan, et need peaksid olema osaks kaubanduslepingutest ja need peaks olema ka osaks siis abile, mida me anname. ning ma arvan, et me peame vaatama ka neid äh, abisuuniseid, mis meil praegu on, need annavad meile võimalusi oma positsiooni tugevdada ja on äärmisele oluline, et Euroopa Liit toetab kaubanduse edendamist ja koostööd, aga me peame hoolitsema, et meil kõige selle juures on ka standardid äh, sotsiaalsfääri, inimõiguste ja keskkonna osas. ja ma jään ootama edasist koostööd teiega sellel teemal, aitäh! härra Serkas, härra Koferaati seejärel. jah, äh, ma palusin sõna sellepärast, et kui inimesed äh, ütlevad, et äh, siin ei saa õigusakte vastu võtta, siis minule tundub, et saab küll. inimõiguste vallas on vaja õigusakte nii et, et ma arvan, et äh, võib-olla tuleb esitada muudatusettepanek äh, proua, proua esinaine teie äh, teksti kohta äh,. on olemas kohustus kinni pidada rahvusvahelistest kokkulepetest, rahvusvahelise tööorganisatsiooni konventsioonidest ja nõnda edasi. niisiis äh, läbi ettevõtete sotsiaalse vastutuse, see on, see on teatud lisahüve mis ettevõtted endale võtavad vabatahtlikult, võtavad endale selle lisaks oma põhikohustustele. see ei ole alternatiiv õigusaktidele, mis ühiskonda reguleerivad. härra Kohverati komisjon seejärel. aitäh. ma arvan, et see töö, mida te olete teinud, on tõepoolest väga huvitav eriti selles osas, mis äh, puudutab ettevõtete sotsiaalset vastutust. siiamaani oli see ettevõtete äh, vaba valiku küsimus. ja kaalul oli lihtsalt ettevõtete maine, usaldusväärsus, aga ma arvan, et mainest võib-olla ei piisa, võib-olla on vaja minna kaugemale, me oleme näinud, kuidas mõned ettevõtted on välja jaganud suurepäraseid tekste oma sotsiaalse vastutuse kohta, samas on aga saastanud Põhjamerd, sellepärast et äh, nad äh, kasutasid naftatankereid, mis suutsid vaevu vee peal püsida on riike, kus lapsi sunnitakse töötama, nii et, et ma arvan, et me peame kaaluma, milliseid vahendeid ja meetodeid me saame kasutada selle tegemiseks. aga me ei saa öelda, et ettevõtete sotsiaalse vast-, ettevõtete sotsiaalne vastutus piirdub ainult nende mehhanismiga, mis meil praegu on. meil on vaja standardeid, meil on lävendeid, meil on vaja sidusrühmade osalust, nägemaks, millised äh, saaksid olla need siduvad äh, vormid, mida ettevõtted talle peale suruda. aitäh ja nüüd komisjoni esindaja. aga ega te rohkem aega ei saa kui saadikud, nii et äh, kaks minutit. Uh, aitäh Äh, ma olen tööhõive peadirektoraadist ja ma tahaksin keskenduda nendele punktidele, mida siin täna mainiti ja võib-olla ma pakuksin paar selgitust komisjoni vaatevinklist. kõigepealt teie definitsioon ettevõtte sotsiaalse vastutuse kohta. Te ütlesite, et see on mõiste, mille läbi ettevõtted et äh, lülitavad äh, ühiskonna ja keskkonnamured oma et, äristrateegiasse. meie lisaksime siia sõna vabatahtlikult ja lisaksime siia veel ka, mis lähevad seadustest kaugemale. nüüd punktis D te räägite ebaseaduslikust töötamisest ja maksudest kõrvalehoidmisest. tegemist on ebaseaduslike asjadega. ja nendega tuleb niikuinii tegeleda, nii et, et siin ei ole vaja mainida ettevõtte sotsiaalset vastutust. punktis kolm ettevõtte sotsiaalne vastutus peaks äh, pöörama tähelepanu uutele valgudele nagu töökorraldus, võrdsed võimalused, sotsiaalne kaasatus. Äh, seda me saame teha Euroopa Liidu sees, aga väljaspool Euroopa Liitu äh, võib-olla tõesti tuleks seda teha, sest Euroopa Liidu sees sellega juba tegeldakse punkt neli, te nõuate õigusloomealast kinnitust ettevõtete sotsiaalse vastutusalaste meetmete kohta. komisjonil ei ole mingit õigusloomealast ettepanekut selles valdkonnas hetkel. punkt kuus, Euroopa Töönõukogud ja nende konstruktiivne roll parimate tavade osas. jah, sellega me oleme nõus, Euroopa Töönõukogud on parimate kogemuste levitamisel kaasatud, aga mitte ainult Euroopa Töönõukogud ei tegele sellega. meie enda info näitab, et väga palju ettevõtete sotsiaalset vastutust leiab aset ka väljaspool neid töönõukogusid. punkt seitse, siduvamate reeglite koostamine Euroopa ettevõtetele, mis tegutsevad arenguriikides või kasutavad allettevõtjaid komisjon eh, tegeleb kaubanduskokkulepetega riikide vahel ja nõuda siduvaid reegleid Euroopa ettevõtetele kaubanduskokkulepete kontekstis on pisut vale lähenemine ja jällegi tegemist on siduvate seadustega, komisjon siin ei saa eh, küll õigusaktidega konkreetsetega välja tulla, aga muidu suur aitäh! jah, aitäh, ma kaks minutit ka minu jaoks vastamiseks. ma tuletan meelde, et see arvamus puudutab äh, kaubandust, mitte niivõrd seda, mis toimub äh, Euroopa Liidus, vaid äh, see puudutab eelkõige just hargmaiseid ettevõtteid, kes kasumit saavad väljaspoolt Euroopa Liitu ning nende käitumises tihtilugu on nii mõndagi, mis jätab soovida deklareerimata tööd, töö ning äh, maksupettus, jah, Euroopa Liidu siseselt on olemas seadused, mis kehtivad. kui aga need ettevõtted on, äh, tegevad väljaspool Euroopa Liitu, siis äh, äriühingute vastutus, sotsiaalne vastutus on igati õigustatud mõiste. me peame ka vastutama selle eest, mis toimub ettevõtetes, kui nad näiteks kaevandavad ühes või teises riigis või tegelevad äh, tootmisega, samas aga ei pea kinni neist reeglitest, äh, millele nad peavad siin alluma. kogu rahvusvahelise arutelu küsimus selles seisnebki, me kindlasti arutame seda ka Hewiti raporti raames mõne hetke pärast, kuid Euroopa Liit äh, pöörab äärmiselt suurt tähelepanu rahvusvahelistes suhetes sellele, mida meie nimetame oma keskkonna ja sotsiaalnormidest ning Doha läbirääkimiste vooru raames rääkisime samuti seda. meie aga ei saa nõuda teistelt riikidelt, et nad neist reeglitest kinni peaksid, samas kui meie ettevõtted, mis välis, väljaspool meid toimivad, seda ei tee. nii et ma usun, et kindlasti on siin kõige problemaatilisem see, et jah, sotsiaalne vastutus on oluline, jah, on vaja ka õigusloomet. ma olen juba kohtunud komisjoni esindajatega, aga ma olen valmis ka arutelusid jätkama nendega, kuni praeguseni ettevõtete sotsiaalne vastutus vastutust on kasutatud, härra Kohveratiga ütles seda, kasutatud pigem ettevõtte reputatsiooni tugevdava argumendina võtame näiteks Totali, kui Total firmas äh, tegutses, siis äh, tõesti kulutati äärmiselt äh, palju vahendeid sellele, et ütelda, kuidas Total on inimõigustest kinni pidanud, aga firma puhul jah, see tekitas probleeme. aga kui me tahame Euroopa Liidu tasandil äh, koherentsed olla ja ma arvan, et õigusloojatena see on meie kohustus, siis me peame äh, kahte arutelu pidama, ühest küljest ettevõtete sotsiaalne vastutus ja teisalt ettevõtete juhtimine ja ma ei usu, et ettevõtete juhtimise osas me saaksime edasi liikuda, ilma et me ühel või teisel ajahetkel me tuletaksime meelde ka, et meil on vaja teatud äh, õigusloomet. seda arutelu me kindlasti jätkame, ma pikemalt ei tahaksigi rääkida, lisaksin vaid üht, nimelt kas kaubanduses siin me räägime ainult riikidevahelistest lepetest, ei. me räägime samuti raamatupidamise eeskirjadest, me teame, et ettevõtted võivad konsolideerida oma tulusid või käivet Äh, selles riigis, kus nende peakorter on ning vältida seeläbi maksude maksmist neis äh, riikides, kus nad on ära kasutanud äh, riikide loodusvarasid näiteks. see jällegi ei ole kaubandusvaldkonnast. vabandan selle telegraafi stiili pärast, kuid loodetavasti siiski äh, oli sellest kasu, me peatame arutelu siin ning jätkame muudatusettepanekutega arutelu, te saate neid esitada kuni kahekümne kuuenda märtsini kella kaheteistkümneni ning jätkame aruteluga kahekümne seitsmendal, esinaine vabandab, kahekümne seitsmendal aprillil, siis ja hääletame kakskümmend kaheksa aprill. nüüd me jõuame viimase päevakorrapunktini täna ja sõna annan härra Richard Howittile, kes tutvustab meile oma arvamust inimõigus, sotsiaal- ja keskkonna standardid rahvusvahelistes kaubanduslepingutes. kolmkümmend neli muudatusettepanekut on esitatud sellele raportile ja nüüd me ootame, et te valgustaksite meid selles osas, mida te pakute ette võtta muudatusettepanekutega, palun. suur tänu, ma ei hakka oma raportit uuesti tutvustama, selleks on mul juba võimalus olnud ja aega on niigi vähe. ma keskendun ainult muudatusettepanekutele eriti huvitavad mind loomulikult mõned teie ettepanekud, et äh, leidmaks konsensus. ma ise olen esitanud mitmeid äh, muudatusettepanekuid, aga siin see sõnade piirang on üks öö, äh, probleem siin, ma üritan siin et tagada, et kõik poliitilised või kontseptuaalsed mõtted on siia sisse kirjutatud ja muud küsimused on siin ainult illustratiivsed või üksikasju kirjeldavad mis põhimõtteliselt äh, sisuliselt midagi ei muuda. näiteks äh, offshoringu küsimus, e, eriti mis puudutab Iirimaad, Portugali, Sloveeniat ja nii edasi. ma nendest eriti ei rääkida ei taha. poliitikale tooksin välja minu muudatusettepaneku kakskümmend viis, kus äh, räägitakse kaebuste protseduurist, menetlemise prots-, protseduurist ma olen valmis selle kohta ka küsimustele vastama. nüüd ma vastaksin lühidalt e-, esialgselt muudatusettepanekutele. härra Katler, ma olen valmis arvesse võtta tema muudatusettepanekut, mis puudutab kohustusi, me olime mõneti erimeelel algselt, sest tema muudatusettepanek on sarnane minu muudatusettepanekuga kakskümmend neli võib-olla suudame omavahel veel kokku leppida. viis, kakskümmend, kakskümmend üheksa ja kolmkümmend kaks muudatusettepanekud on keerulised kompromissi leidmise valdkonnas. viies muudatus, et võrdselt rõhutatakse eh, eh, turule juurdepääsu jätkus, eh, jätkusuutlikkuse aspekte, mina seda eriti ei mõista, muudatusettepanek kakskümmend üheksa, see tähend-, siin on välja toodud jälle see kohalike seaduste Äh, austamine. ma ei saa aru, mis selle mõte on, et kui siin mõte on selles, et üldse ei arutataks äh, tööorganisatsiooni standardeid, siis see on arusaamatu. Äh, proua Dickens, ma, ta teab, et ma toetan tema isiklikku positsiooni Kolumbia osas ja mis puudutab ka Euroopa Kohtu otsuseid, aga kas see on päris äh, kõige õigem koht äh, selle küsimuse tõstatamiseks? aga tema positsioonile ma vastu ei ole. ma üritan siin arvamuses jääda äh, tõesti teema juurde. siis proua Rapti korralikud töötingimused, proua Harkin, muutsin natukene keelekasutust tema muudatusettepanekutes ja Lissaboni lepingu muudatusettepanekuga olen ma ka, ka väga rahul, härra Mann ei ole küll kohal, aga ta on esitanud töö la,, lapstööjõu kohta väga huvitava muudatusettepaneku. ja selle osas ma olen valmis ka läbi rääkima, suur tänu. aitäh, aitäh, et nii lühidalt tegite, proua Harkin, palun. Eh, suur tänu proua esinaine, suur tänu ka härra Haavit suurepärase arvamuse eest kõigepealt. ma tean, et mõningad muudatusettepanekud, eriti muudatusettepanek kakskümmend viis, tõesti veel tugevdavad seda arvamust. vahel on meie keelekasutus natukene liiga hägune, siin on ta natukene selgem ja teravam, nagu te ise ütlesite. Teie enda muudatusettepanekut, niisiis ma toetan vististi kõiki nendest tore, et te mõningaid minu omadestki olete valmis toetama, eriti mis puudutab Ladina-Ameerika piirkonda. see on muudatusettepanek, see puudutab lõiget viis igatahes. mida te arvate minu muudatusettepanekust lõike kuus kohta? kõik ei ole selles osas ühel meelel, aga te ei pea praegu kohe vastama, võib-olla hiljem annate mulle teada. ma toetan suuremat osa muudatusettepanekuid, ma nõustun osade muudatustega millele te vastu olite, kakskümmend üheksa ja kolmkümmend kaks näiteks. ma küll ei saa päris hästi aru, mis nende mõte on, aga võib-olla härra Kastel, kui ta on siin kohal, siis vahest ta selgitab, mida ta siin saavutada tahab. Yes, sure, uh, very, very briefly. suur tänu, ma teen samuti väga lühidalt, sest aega on vähe ma jätan selle Kolumbia asja kõrvale, seda me oleme juba mujal arutanud. üks märkus härra Hautile. see tõendatavuse küsimus, küsimus, et kas korporatsioonid täidavad sotsiaal- ja keskkonnastandardeid, mida nad väidavad tegevat see on alati väga problemaatiline küsimus, sest sageli töötajate ja kogukondade esindajad äh, riikidest, äh, kellega Euroopa Liit kaupleb, äh, tulevad välja tõsiste süüdistustega, mille tarvis on neil ka oma tõendid näidata. ja ettevõtted, keda need puudutavad, lihtsalt eitavad neid süüdistusi. seega see tõendatavus on oluline ja härra Howitt lõikes kaheksa üritab sellega ka tegeleda. see, mis puudutab sõltumatuid eksperte ja nii edasi. kui on tegemist kaebustega sotsiaalprobleemide kohta. minu arvates on kriitilise tähtsusega see, et kogukondlikud ja töötajate organisatsioonid, kes tõesti kannatavad otseselt nende tõstatatud puudutavate probleemide käes, et nad oleks otseselt ka kaasatud kaebuste läbivaatamisel. Merci. aitäh, ma saan aru, et ka komisjon nüüd soovib, soovib sõna proua Oran um,. Thank you. Just a, uh, um, a few comments. I won't repeat what we... Äh, ma ei hakka kordama seda, mida me juba ütlesime Äh, varem selle arvamuse eelnõu kohta. me tervitame seda, et Tööhõivekomisjon on ka asjasse kaasatud. Äh, mitmed äh, märkused, mida me varem oleme teinud, on endiselt paikapidavad, mis puudutavad näiteks Maailma Kaubandusorganisatsiooni artikleid. muudatusettepanek, mis puudutab lõiget kolm, kus jutt käib konsultatsioonidest kodanike ühiskonnaga. ma arvan, et me eelistaksime, kui viidatakse sotsiaalpartneritele ja mitte sidusrühmadele, sotsiaalpartnerid sealhulgas ka siis ametiühingud ja lõike viis kohta me oleme juba varem öelnud ja ma kordan seda, et tegemist on üldise arvamusega kaubanduspoliitika kohta. meie arvates ei ole siin kohane viidata konkreetsetele juhtumitele ja konkreetsetele riikidele. Neid asju tuleks käsitleda sobivas kontekstis ja nende kõigi üle on juba arutelud toimunud. oleks parem, kui need siit välja jääksid siis veel OSCD äh, suunised ja nende vabatahtlik iseloom, äh, mida siin mainiti seoses ettevõtete sotsiaal, äh, sotsiaalse vastutusega, ma pean ütlema, et mis puudutavad muudatusi lõikes seitsme kohta, siis me meile meeldib muudatus kakskümmend neli, kus räägitakse nende suunistega arvestamisest, lõige kaheksa siin räägitakse sõltumatusest ekspertotsustest, siin peaks võib-olla rääkima sõltumatutest ekspertide raportitest, see oleks parem keelekasutus. härra Kasu ei ole kahjuks siin, seega ta ei saa kahekümne üheksa ja kolmekümne teise kohta kõnelda aga siin käsitletakse punkte, mille komisjon on juba varem peatunud, nimelt kinnipidamine rahvusvahelisest tööstandarditest ei piirdu äh, muud nel-, muudus neljaga. see puudutab ka riiklikke tööstandardeid ja, ja punkt üheksa võiks välja jääda. nii, mis puudutab nüüd punkti kümme siis tahaksin tähele juhtida sellele, et need definitsioonid, mis siin on, on kooskõlas ka Euroopa Liidu definitsioonidega toetuste kohta ja ma ei näe mingit põhjust seda muuta. ja kolmkümmend neli härra Manni muudatus laste tööjõu kohta, see on äärmiselt oluline teema. nagu te teate, komisjon on just tood-, koostanud töödokumendi just nimelt selle teema kohta ja teie komisjonist saab juhtkomisjon, kes selle teemaga parlamendis hakkab tegelema. nii et, et ma teen ettepaneku, et võib-olla oleks kohasem seda punkti käsitleda siis, kui te hakkate seda töödokumenti arutama, aitäh. aitäh, härra raportöör. Thank you um,. Uh, Ms Harkin asked me to look suur tänu, proua Harkin soovis, et ma vaataksin üle tema muudatusettepaneku seitseteist, mul ei ole absoluutselt mingisugust probleemi sellega. nüüd see Ladina-Ameerika küsimus. komisjon just ütles, et nad ei soovi, et mingile riigile eraldi viidataks. aga ilmselgelt parlament võib ise otsustada, kas nad viitavad mõnele riigile või mitte minu meelest komisjon võiks su-, selles osas suu kinni hoida. aga proua Harkin ja komisjon ja teised muudatusettepanekud. ma koostasin seda arvamust väga ettevaatlikult. ma ei hakanud siin välja tooma, et mõningad äh, kaubanduslepingud on halvad, mõningad äh, head, sest seetõttu ma olen härra Higinsi ette äh, arvamuse osas väga pettunud. aga mis puudutab jätkusuutlikkust ja mõjuhinnanguid, millega tegeleb proua Harkini muudatusettepanek, siis meie enda komisjoni muud- äh,, mõjuhinnang ütleb midagi selle riigi kohta, kuid seda lõpuks ignoreeritakse. mul on kahju, et see, sellest ja proua Harkin, me võime seda küsimust veel arutada hiljem Ladina-Ameerika küsimuse osas ma ei ole vastu proua Harkini poolt öeldule, aga võib-olla tuleks seda asja veel arutada, võib-olla jõuame mingisugusele kompromissile. härra Higins ja tõendatavus, ma toetan teda täiesti. proua Regnise, eh, minu ja härra Higinsi muudatusettepanekud on täiesti ühtsed minu arvates selles küsimuses, me kindlasti jõuame kompromissile, sest meie arvamus on ühtne. nüüd Euroopa Komisjon väga meeldiv, et äh, nad äh, tõid ka siin välja ühe saadiku muudatusettepanekut, kuigi see saadik ise siin kohal ei ole. Äh, me tõlgendame siin kaubanduslepinguid, sest need ei ole ju piibel või koraan teil on oma tõlgendus, aga te peaksite ka tunnustama fakti, et ka teistel on õigus äh, oma tõlgendustele, eriti kui meilt on seda ka palutud. komisjon peaks olema nii kaitsval positsioonil, ma nõustun komisjoni arvamusega sotsiaalpartnerite kohta, aga ma ei saanud nüüd aru, kas nad soovivad meil seda kaasata või mitte. pärast võib-olla räägime. riikide väljatoomisest ma juba rääkisin, komisjon arvatavasti juba nõustus öö, äh, öö, äh, selle minu öö, arvamusega OSCD suuniste kohta, jah, algses sõnastuses oli see natukene hägune. aga härra Kastleri ettepanek, et tuleks välja võtta OSCE standarditele viide või Mode neljale viide, siis minu arvates on see väga ekstreemne positsioon. proua Regner ütles, et toetab muudatusi kolmkümmend üks ja kolmkümmend kaks aga äh, läbi, ka, ka läbi tei-, äh, aga standardeid tuleb toetada ka läbi teiste viiside kui Mode nelja, aga seda muudatus kakskümmend üheksa ei ütle. meie muudatusettepanekus räägitakse ka WTO-s äh, nende rahvusvaheliste standardite, töö, tööorganisatsiooni standardite äh, kaasamisest ja väga leebelt, ma räägin ainult dialoogist ja koostööst, ma ei räägi siin ILO ja WTO ühendamisest. ja, aga praegu on üsna hiline aeg ja väikesed vaidlused õhtul hilja on, tulevad päri, päris kasuks, ma tahaksin tänada komisjoni sulle. Äh, aitäh ja ma tahaksin lõpetuseks ütelda, et mind ikkagi üllatab suuresti äh, sest et komisjoni palutakse sõna võtma meie koosolekutel eksperdina ning õigusloome algatajana. aga kui mitte volinikud, vaid komisjoni teenistuste esindajad osalevad meie töös, isegi me teame, et parlamendiliikmeid ei kutsuta nende töörühmadesse, kui näiteks töötatakse välja äh, erinevaid seadusandlusi siis selle arvamuste vahetuse eesmärgiks on ja ma ütlen seda mõlemale, mõlema komisjoni sõnavõtu kohta täna, eh, eesmärgiks on ikkagi meile pakkuda tehnilist ekspertiisi, seda juhul, kui me eksime näiteks õigusliku aluse osas või komisjoni soovide osas. kuid mingil juhul ei ole tegemist poliitilise hinnanguga raportööri või saadikute arvamustele nii et poliitilised äh, arvamused äh, siia alla ei lähe, te ei tohi äh, seda teha. ma ütlen seda esmakordselt siin oma ametipostilt, kuid palun ütelge nii tööhõive siseturu, vabandust, ütelge, ütelge tööhõive peadirektoride kolleegidele, et teie rolliks siin ei ole mitte anda poliitilist hinnangut parlamendisaadikute poliitilisele tööle ma tänan teid väga siiski selle ekspertiisi eest, mis te meile pakute ning see on väga oluline. ei, ma ei anna teile uuesti sõna, sellepärast et meie tööaeg on läbi, aga ma kindlasti äh, hea meelega kohtun teiega pärast. nüüd me oleme oma töö lõpetanud ning härra Hõuti arvamuse osas hääletame kahekümne kaheksandal aprillil ja kohtume siis järgmist